meine daamid ja härrad, lugupeetud daamid ja härrad. palun võtke istet. Ich möchte ma tervitan ka minu kolleegi Claude Moraese nimel kõiki osalejaid ja avan ahveti ja libe ühiskoosoleku. proua Valenciano on ka kohal, kes esindab siin inimõiguste allkomisjoni. me kohtume praegu poliitiliselt dramaatilises olukorras, aga tegelikult on selle taustaks humanitaarkatastroof ja ma arvan, et ka Euroopa Parlament peab analüüsima seda olukorda, vastu võtma otsuseid ning kohe kindlasti ka antakse meile täna informatsiooni arutelude kohta, mis toimusid eile nõukogus. mul on väga hea meel, et äh, komisjoni asepresident Federica Mogherini on siin kohal, täpselt samamoodi nagu volinik Avramopoulos äh, mul on väga hea meel, et meie hea vana sõber Antonio Guterres on ka samamoodi siin. ma arvan, et ähm, selleks aruteluks ei ole meil tegelik võimalik äh, parimaid esinejaid kohale kutsuda, kui just need kolm nimetatud isikut. me oleme praegusel hetkel olukorras, äh, Äh, mis on seotud suurte inimlike kannatustega. tahan siin tervitada ka proua Kurdit, kes on äh, väikese poisi Ailani tädi, kes on ja Ailanist on saanud praeguse olukorra sümbol. selle olukorra, kus inimesed on oma kodudest lahkunud Süürias ja Iraagis või ka nende naaberriikides, kes on asunud teekonnale seitse miljonit inimest põgenevad, mõned ütlevad, et isegi kümme miljonit ja neil ei ole väga suurt tulevikuperspektiivi. ma arvan, et on tähtis seda küsimust üheskoos arutada koos meie kolleegidega Kodanikuvabaduste komisjonis, sest tegemist on äh, klassikalise olukorraga ülesannete jagamise kohta Teie, Claude, peate tagajärgedega võitlema ja meie peame põhjustega tegelema. ning ma arvan, et kui me teeme seda käsikäes, ainult siis, kui me teeme seda käsikäes, kui me vaatame seda kui ühist kontseptsiooni, on meil võimalik see dramaatiline olukord mõistlikult, äh, inimväärikalt ja ka usaldusväärselt lahendada meil on vaja rääkida siin põgenike jaotamisest, siin on räägitud neljakümnest tuhandest ja saja kahekümnest tuhandest, aga suursaadik enne just ütles, et tegemist on kõigest paari tilgaga meres, tegemist on seadusandliku küsimusega, et kas meil on vaja alalist meedet, nagu ma aru sain, on see seadusandlik menetlus alates eilsest avatud ja et Euroopa Parlament saab sellega nüüd edasi tegeleda ja see on tegelikult ka märgiks selle kohta, mida parlament saab teha. me oleme alati läbi kukkunud siis, kui oli, võeti vastu otsuseid valitsustevahelisel tasandil ühehäälselt nõukogus. kui me nüüd aga üritame siin tõesti ühenduse meetodiga selle vastu võtta nii enamuse otsustega nii parlamendis kui ka nõukogus, siis võib-olla oleme edukamad olen viimased kaheksateist aastat selle küsimusega tegelenud ja ikka ja jälle on takistatud seda, et Euroopa Liit saaks meetmeid selleks, et sarnaseid probleeme lahendada. ja Claude kohe kindlasti ütleb veel paar sõna selle kohta, et see puudutab ka meie sisemisi süsteeme, samamoodi ka päritoluriike, tuleb rääkida ka sellest, kuidas neid protsesse kiirendada ja mõelda ka selle peale, kuidas Schengeni süsteem ajutiselt äh, peatada, mitte aga alaliselt, selleks et Euroopa ei saaks kahjustada, me peame rääkima sellest, kuidas võidelda inimkaubitsejate vastu ja tuleb mõelda ka selle peale, kuidas varjupaiga taotlejaid mõistlikult äh, registreerida ja kuidas neid ülesandeid riikide vahel jaotada selleks, et selline pra-, organiseerimatu olukord nagu praegu ei korduks. Need on need küsimused, mis ta, mida tuleb arutada, tuleb rääkida ka nendest registreerimiskeskustest, Kreeka, Malta, Itaalia või Ungari ei tohi jääda üksi, neid tuleb aidata, Dublin toimib ainult siis, kui meil on tavaolukord, praegu ei ole aga tavaolukord ja meil on vaja ühiseid jõudusid, ühist rahastamist ja ka ühist personali äh, erinevatest liikmesriikidest selleks, et neid registreerimiskeskusi võimalikult kiiresti püsti panna ja kohati tuleks neid põgenikke registreerida juba väljaspool Euroopa Liitu, aga see tähendab ka seda, proua Mogherini, et meil tuleb rääkida sellest, kuidas liikmesriikide vastutus paika panna. ma loodan, et ÜRO nüüd kasutab seda võimalust, et äh, Euroopa Liidu kõrval ka USA ja Venemaa äh, osalevad ja et meil on võimalik kolme osapoole vahel äh, kokkulepe ja kompromiss äh, sõlmida, et me saaksime lõpetada selle sõja Riiat, Teheran ja Ankara tuleb samamoodi meie paati saada. meil ei ole võimalik seda probleemi lahendada, kui need kolm riiki koostööd ei tee ja ei lõpeta terrorismi ja terrorirünnakuid oma koduriigis, riikides. religiooni kasutatakse alibina selleks, et äh, võimuvõitlust pidada sealses piirkonnas ja ma arvan, et me peame üheskoos midagi ette võtma ja toonitama veel kord, et Venemaa kuulub ka sellesse kontseptsiooni, isegi kui mind paneb imestama see, kuidas Venemaa nüüd Süürias sõjaliselt osaleb või siis ka ei osale, olenevalt sellest, kuidas seda vaadata. ma leian, et Araabia riigid nii rahaliselt kui ka poliitiliselt peavad suurema vastutuse võtma ning ma leian, et me peame ka rahvusvahelisel tasandil rohkem äh, toetust küsima. rääkisin härra Guterresega et põgenike olukord Süürias, Iraagis ja sealses piirkonnas üleüldiselt äh, on väga halb, põgenikelaagrid on süstemaatiliselt alarahastatud ja et äh, kaks-kolm kuud tagasi kärbiti toiduainete programmi äh, kolmkümmend, nelikümmend protsenti, ehk et need inimesed istuvad seal täiesti tulevikuperspektiivita laagrites ja et äh, neile antavat abi vähendatakse, siis tegelikult võib-olla ka sellepärast on meil praegu põgenike arv nii suur ja ma arvan, et me peaksime ka seda selgemalt välja ütlema, et ka siin tuleb midagi ära teha. Euroopa Liit on valmis rohkem ära tegema, väga palju rohkem, inimlikel põhjustel ja ka sellepärast, et meil ei ole mitte mingit muud valikut, aga ma meenutaksin ka liikmesriikide valitsustele, et meil on eelarvekava selle perioodi jaoks ja välissuhetele ette nähtud vahendeid nad rõõmsalt kärpisid. ja see võib-olla tähendab ka seda, et Euroopa Liidu eelarve osas tuleks liikmesriikidel midagi ette võtta. meil on vaja, et liikmesriigid eraldaksid meile rohkem vahendeid ja lihtsalt see meetmete äravõtmine ja iseenda vastutavaks kuulutamine liikmesriikide poolt ei toimi ilmselgelt ja sellepärast tuleb meil rohkem pingutada ja nagu ma juba ütlesin, ei tohi lihtsalt üksteist süüdistama hakata. jah, see võib tõesti Äh, tuua endaga kaasa ajaloolised põhjused ja nende väljakaevamise, aga see ei huvita mind, see ei ole tähtis, meid peaks huvitama see, kuidas probleem lahendada. ja ma arvan, et see probleemi lahendamine on juba piisavalt raske, arvestades neid erinevaid traditsioone, ajaloolisi kogemusi, meie erinevates liikmesriikides äh, on ka neid, kes ei ole selliste menetlustega harjunud ja need kõik tuleb koostööd panna tegema sellepärast on mul väga hea meel, et meil täna see arutelu toimub ja et parlament saab siin ka omapoolse tegevuskava paika panna. ma olen veendunud, et me saame sellega hakkama ja sellepärast äh, annaksingi nüüd sõna Claude Moraesele, selleks et ka tema saaks teha sissejuhatava sõnavõtu. aitäh, Elmar! ma arvan, et Äh, tänane koosolek ei saaks toimuda äh, paremal ajal kui praegu, arvestades äh, seda kriisi, mis meie ees on ja eilset nõukogu kohtumist. on väga tähtis alustada positiivsete märkustega, ei ole mõtet siin rääkida sellest, mida nõukogu ei otsustanud, aga kui me mõtleme selle peale, et meie komisjonid on täna siin ühes saalis koos äh, Äh, välisasjade komisjon, arengukolleegid, äh, inimõiguste allkomisjoni inimesed ja kodanike vabaduste komisjoni inimesed on koos. libe komisjon on praegusel hetkel tõesti üritanud välja töötada laiapõhjalist lähenemist äh, pagulaskriisile, aga meie raportöör on tegelikult juba mitmeid aastaid töötanud varjupaigasüsteemi paran-, parandamise nimel ja tegelikult ka liikmesriigid on üritanud oma äh, struktuure parandada. aga kui me oleksime olnud edukamaid, siis meil ei oleks praegusel hetkel neid probleeme. ja Elmar, nagu sa ütlesid, tähtis on see, et kõik komisjonid on siin koos ja üritavad nüüd üheskoos kõiki neid probleeme lahendada. see on ülitähtis. mul on väga hea meel, et meil on siin täna nii kõrgetasemelised inimesed kohal nagu Frederica Mogherini selleks, et rääkida nendest probleemidest, et neid lahendada. ma hindan Frederica Mogherini tööd väga, ta on tõesti väga nutikalt ja arukalt viimastel päevadel äh, tähtsaid ettepanekuid teinud, äh, volinik äh, Avramopoulos ja ka härra Antonio Guterres on kohal, on tõesti väga tähtis, et te olete siin täna kõik üheskoos selleks, et rääkida sellest laiapõhjalisest lähenemisest, mis meil on vaja selles küsimuses välja töötada. jällegi, aeg on väga tähtis. meil on ka Jordaania, Liibanoni, Liibüa, Türgi, Egiptuse esindajad kohal. ja nagu Elmar äh, ütles, on siin ka Ailani tädi kohal ja pilt Islandist raputas meid nii, nagu me poleks seda suutnud kunagi endale ette kujutada, see pilt näitas meile tegelikult, mis toimub Euroopa Liidu piiridel põgenikega ja ma kasutan, me kasutame seda sõna põgenik palju rohkem just selle pisikese poisi pildi pärast, nii et tere tulemast ka teile ja me kohe kindlasti kuulame ka teid ära hiljem. kallid kolleegid, ma teeksin lühikese sissejuhatuse, sellepärast et ilmselgelt kõik saadikud soovivad võimalikult kiiresti sõna saada, täpselt samamoodi nagu ka meie külalised. tahtsin paari asja öelda äh, libe komisjoni töö kohta. meie jaoks on väga tähtis et meie seadusandlik roll oleks tõesti ümberjagamine, aga me peame mõtlema ka varjupaigasüsteemi parandamise peale, see on ülitähtis probleemi lahendamiseks. me ei jää pealtvaatajateks selles küsimuses. Elmar rääkis ühisest varjupaigasüsteemist ja mina tahaksin ka rääkida äh, varjupaiga taotlejatest ning äh, rändest. väga paljud need küsimused, mida eile nõukogu kohtumisel arutati mulle valmistab muret see, et kui poliitilist kokkulepet ei ole numbrite osas, äh, see komisjoni ettepanek, mille Abramu-, volinik Abramopoulos esitles, äh, kui need paika ei jää, siis me kaotame usaldusväärsuse ja kodanikuvabaduste komisjonile valmistab väga palju muret see, et see töö, mida meie teeme, et kui sellega ei nõustata praegu, siis me tegelikult kaotame täielikult tõsiseltvõetavuse. Äh, kogu maailm vaatab, äh, mida me teeme. tänased külalised üritavad just usaldusväärsust hoida sellega, et nad kinnitavad meile, et me võtame vastu õigeid otsuseid. kui räägime õigetest otsustest, siis on tähtis öelda, et me ei räägi mitte ainult lühiajaliselt probleemi lahendamisest, on tähtis vaadata seda küsimust keskpikaajalises perspektiivis, meil on vaja varjupaigasüsteemi, mis toimib, meil on vaja ümberjaotamissüsteemi, mis toimib ja ma ei ütle seda niisama, tegemist ei ole probleemiga, millega me tegeleme täna või homme ja seda just sellepärast, et maailmas on olukord, nagu ta on ja need on need tähtsad sõnumid, mida libe komisjoni liikmed soovivad maailmale saata, tahan teile ka öelda, et inimõigused, välisasjade küsimused, välisküsimused on meie jaoks ülitähtsad ja me tahame täna öelda, et me soovime välisasjade komisjoniga teha laiapõhjaliselt koostööd, hoolitsemaks selle eest, et olukord muutub kuni kaheksanda oktoobrini on sündmustesse kaasatud ka parlament ja kõik välised osapooled soovivad ka parlamendi aktiivset rolli näha, sest meie esindame kodanikke ja kodanikud soovivad näha seda, et me selle probleemi lahendame. nii et suur tänu, kallid kolleegid, täna siia tulemast. me ootame juba põnevusega seda, mida teil on öelda selleks, et leida positiivne lahendus ja ma annaksingi kohe sõna meie kõrgeaulistele külalistele, suur tänu nende tehtud töö eest viimastel päevadel, Federica Mogherina, Mogherini komisjoni asepresident ja välisasjade kõrge esindaja. Federica, ma annaksingi sõna sulle. kas sobib nii? kas mul on õigus sõna anda, ma pean alati Elmari käest küsima, sellepärast et tema on siiski vanem ja targem. Apparently Frederica is tundub, et hoopis Federica on boss. Antonio is the boss uh, today, jah. arvan, et Antonio on boss täna. Äh, kõik, mida mina tean, on, et mina ei ole siin boss. koos teeme seda tööd siin. aitäh selle küllakutse eest, aitäh selle algatuse eest, ma arvan, et äh, tegemist on väga kasuliku asjakohase ja ajakohase üritusega ja mul on väga hea meel jätta Dimitrisele, oma kolleegile, meie töö sisese poole kommenteerimise, aga ma tahaksin alustada ühe asjaga, mis puudutab mõlemat aspekti. mõlemad teist rääkisid sellest, et me oleme üritanud probleemi lahendada. minu töö on üritada panna see probleem, nagu meie seda näeme, mingisse perspektiivi. aga meie välistegevus ja meie sisetegevus ei ole kaks eri asja tegemist on ühe ja sama poliitika kahe poolega, kui me tahame tegutseda ja kui me tahame, et meid tajutakse Euroopa Liiduna, äh, mul oli võimalus sellest rääkida eelmisel nädalal Strasbourgis, mõned teist võib-olla kuulsid mind sellest rääkimas, aga täna hommikul Mm, pärast äh, kohtumist äh, ministritega, ma arvan, et see oli äh, esimene kord, kui kõrge esindaja kohtus ähm, siseministritega. Elmar tegi nalja, et tegemist on minu portfelli laiendamisega, aga juba välisministritega oleme juba kuude kaupa teinud tööd rände, rändeteemadega, siis ma arvasin, et oleks hea keskenduda nendele siseküsimustele samuti, mis meil on meil on väga palju sisest arutelu ähm, eurooplastena meie poliitikate üle ja sellest ma praegu rääkima ei hakka, aga ma arvan, et kõigi meie jaoks on oluline ja kõigi liikmesriikide jaoks on oluline, ka siseministrite jaoks on oluline, kõigi äh, riigi ja valitsusjuhtide jaoks on oluline mõista, et meie ühtsus või ühtsuse puudumine siseselt mõjutab meie usaldusväärsust väljaspool ja meie välistegevuse tõhusust. me oleme äh, viimastel kuudel oma välistegevuses suutnud ühtsust üles ehitada väga äh, keerukal, aga positiivsel moel. me teeme seda, mis me teeme eurooplastena ühiselt äh, oma välistegevuse raames, mis puudutab rändeküsimusi ja rändajaid. meil on vaja samast ühtsust ja sama intensiivset tegutsemist ka sisepoliitikas. muidu äh, me oleme siiski lõhestunud. kui me räägime asjadest äh, perspektiivis, siis me tajume seda er-, Euroopa kriisina. tõepoolest, see on Euroopa kriis, aga tegelikult on e-, esmalt tegemist piirkondliku kriisiga, mis jõuab praegu dramaatiliselt äh, Euroopasse, aga viimastel aastatel on see väga dramaatiliselt tabanud äh, Lähis-Ida piirkonda, nii et mina ja minu ametivennad äh, Liibanonis, Jordaanias, Türgis, äh, Aafrikas, kõikjal Vahemere ümber on väga loomulik, et nende reaktsioon on, et teie äh, nüüd ärkasite üles ja taju-, äh, näete seda kriisi, mida meie oleme juba kogenud äh, aastaid, ähm, see ei ole midagi uut, see ei ole Euroopa kriis, aga see on piirkondlik ja globaalne kriis ning vaadates asju perspektiivis, me räägime null koma ühest protsendist Euroopa rahvastikust, kui me räägime pagulastest, kes siia tulevad Liibanonis on aga pagulasi kakskümmend viis protsenti rahvastikust, kakskümmend viis protsenti rahvastikust ja null koma üks protsenti rahvastikust. see peaks aitama meil asju perspektiivi panna ja saama aru sellest, et kellega ja millega meil tegemist on seal piirkonnas. ning rõhutaksin ka seda, mida teie just ütlesite, sõnad on olulised, kui me määratleme seda kriisi pagulaste kriisina, see on üks asi, kui me rändajate, rändekriisina, see on üks asi, aga kui me räägime pagulaste kriisist, siis see on teine asi, nii et sõnad on olulised, eriti poliitikute jaoks. meil on ülesanne edastada sõnumeid oma avalikkusele, mis on kooskõlas tegelikkusega. Ähm, vood on tegelikult ähm, mõlemad, tegemist ei ole ainult äh, pagulastega, tegemist ei ole ainult äh, majanduspõgenikega Äh, Antonio Reila rääk-, andis väga hea ülevaate sellest, need pagulaste vood tulevad idast ja lõunast, aga me peame kõigepealt aru saama, mis, millega meil tegelikult tegemist on. ja me ei tohi anda ainult musta äh, pilti asjadest, väga keeruline on praegu äh, roosilist pilti maalida asja, asjadest ja seda ei ürita keegi teha, aga tegemist ei ole ainult majanduspõgenikega ja need, kes tulevad lõuna poolt, ei ole ainult äh, sõjapõgenikud. nii et äh, see äh, tähendab mõningaid kohustusi meie jaoks äh, moraalsest aspektist, õiguslikust aspektist ja nii edasi ning nagu ma eelmine nädal täiskogule ütlesin, maailmas tajutakse meid endiselt juh-, liidri rollis inimõiguste alal ning meie usaldusväärsus sellel, selles küsimuses sõltub sellest, kui palju me äh, oma territooriumil edendame ja peame kinni inimõigustest. nii et see on, seetõttu on see sise- ja välispoliitika side nii oluline. kui tegemist on välisteenistuse tegevusega, meie ühise, ühiste jõupingutustega, siis me peame keskenduma kolmele peamisele elemendile ja nagu tavaliselt me ütleme, et meie nägemus on, et eurooplased, Euroopa institutsioonid on ühtsed, liikmesriigid on ühtsed, me oleme seda arutanud kümme päeva tagasi äh, välisministritega ja võib-olla te mäletate, et äh, peaaegu aasta tagasi ma seisin sii-, olin siin äh, ruumis, istusin siin kuulamisel ja ütlesin, et äh, rändeküsimused on üks teemadest, millega ma väli-, kõrge esindajana tegelema hakkan, mõned kahtlesid selles, sellepärast et traditsiooniliselt ei ole tegemist välisasjade küsimusega, aga ma pean ütlema, et välisministritega me oleme hakanud panema rändeküsimusi välisministrite nõukogude tegev-, programmidesse äh, veebruaris ja märtsis meil oli esimest korda sel teemal ühine nõukogu siseministritega ning sellest ajast peale me ei ole lõpp, kunagi ähm, saanud katkestada seda tegevust, sest meie tegevus peab olema sisuline, tõhus ja kooskõlas meie väärtustega, räägin sellest kohe edasi. kolm elementi, mille osas me õp-, töötame ühtselt eurooplastena ning suhteliselt kiiresti minu arvates, on esiteks meie töö partneritega, me oleme rahvusvaheliste organisatsioonide partnerid UNCHR ja ÜRO Saheliga. ma olen algatanud kõrgetasemeliste Saheli piirkonna äh, G5 äh, riikide välisministrite kohtumistega juulis ma lähen ülehomme Nigerisse koos kohtun presidendi ja äh, peaministriga mitte ainult ähm, pealinnas, vaid ka mujal, vaatan, milline on olukord koha peal, äh, kohtun vabaühenduste esindajatega, vaatame, kuidas me partneritena saame äh, tegutseda. ja need, kes sealt tulevad, on peamiselt rändajad ning me oleme tugevdanud UKAP EUCAP Sahelit, meie missiooni seal, mis äh, annab abi ja toetust äh, kohalikele ametivõimudele pagulasvoogude haldamisel. me oleme alustanud intensiivset dialoogi Aafrika Liiduga eriti Malta tippkohtumist ette valmistades äh, selles osas, kuidas teha paremat koostööd pikaajalises äh, perspektiivis, mis ei puuduta mitte ainult arengukoostööd, vaid ka investeeringuid, mis pikaajalises perspektiivis on vajalikud selleks, et tõesti äh, lahendada ühte peamist rände põhjust ehk vaesust ja seda lõhet keskmises sissetulekus, mis on meie mis on äh, äh, lõun-, Saharast lõuna poole jääva Aafrika ja ülejäänud maailma, eelkõige meie vahel. me oleme alustanud äh, dialoogi ja teeme ja meil on Euroopa Liidu delegatsioonides sideametnikud peamistes riikides. aga kõigepealt räägiks hetkeks rahast. kui me räägime kooskõlast ja sidususest, ma nägin seda ka eile, see on ka, see on ka eesistuja järeldustes kirjas, et nõue suurendada meie toetuse taset UNCHR-ile ma alati rõõmuga üritan seda toetust tõsta, aga mul on hea meel näha, et Euroopa Liit ja liikmesriigid koos äh, seda teevad, aga endiselt ma arvan, et sellest ei piisa, ma arvan, et me peame üritama oma panust UNCHR, R-i äh, e, äh <clears throat> eelarvesse suurendada samale tasemele nagu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. kaks tuhat neliteist oli loomulikult eh, eb-, eh, ebatavaline aasta, aga kõik aastad on praegu ebatavalised, see on ähm, erandolukord, aga see erandolukord kuskile ära ei kao. meil on kaks ähm, trusti, trus- äh,, si-, Süüria tra- äh,, trust fund, mis tegeleb peamiselt pagulas äh, Ehm, küsimustega Süürias, me ehm, uurime, milliseid äh, projekte on vaja läbi viia, ehm, millist abi on vaja e-, Türgis, Liibanonis, Jordaanias ja Süürias endas, tegemist on sellega, et me et kokku me investeerime neli miljonit äh, e-, eurot sellesse, aga eel, eilsetes järelduses on öeldud, et äh, nõukogu otsustas äh, fondi suurendada mm, märkimisväärselt selleks, et äh, aidata Süüriat ja naaberriike. me algatasime selle fondi millel on nelikümmend üks miljonit e-, eurot, mis tulevad Euroopa Liidult ja see on avatud ka liikmesriikide sissemakseteks. ma kõik liikmesriigid, kes nõuavad, et me suurendaks oma rahalise panuse suurendamist, siis nad võiksid panustada sellesse sihtfondi. Saksamaa näiteks annab sellesse sihtfondi viis miljonit, Itaalia kolm miljonit eurot ja ongi kõik. ja ongi kõik. nii et mul on väga hea meel, et liikmesriigid äh, näitasid üles vajadust äh, suurendada seda rahastamist ning ma ootan, et äh, nad seda ka teeks, sellepärast et sihtfond äh, sihtfondi saab teha sissemakseid, seda on vaja ja meil on vaja seda sidudust, kui me mingeid sõnu kasutame, siis me peame võtma ka vastavaid poliitilisi otsuseid ning sama kehtib ka Aafrika fondi, fondi kohta. eelmisel nädalal äh, Strasbourgis, kui me tutvustasime oma paketti, siis me tulime välja ettepanekuga luua Aafrika sihtfond. me teame, et me peame tegema tööd Süüriaga, aga ja me oleme väga valmis äh, arutama oma välispoliitikat äh, Süüriaga seoses ja muude teemadega seoses. täna mm, meil on olnud aga väga huvitav kogemus ning võib-olla ma olen siis nüüd vähem äh, nutikas ja vähem diplomaatiline ja avatum teiega. me oleme tulnud välja ettepanekuga luua Aafrika sihtfond. meie Euroopa Liiduna anname üks koma kaheksa miljardit eurot. ma ootan, et liikmesriigid annaks äh, omapoolsed äh, äh, panused, mis oleks sellega kooskõlas, mitte ähm, aasta pärast, vaid homme. ja praegu on see kõik üks koma kaheksa miljardit eurot Euroopa Liidu eelarvest. me eelmisel nädalal saatsime Dmitrise ja teiste kahe äh, Äh, volinikuga Steljaniduse ja Mimitsega äh, kirja kõigile ministritele, kutsudes neid üles sissemakseid tegema. ma ootan, et järgnevate kuude, äh, tundide, mitte kuude jooksul tuleksid sissemaksed, me peame tõesti hakkama kinni pidama sellest, mida me räägime. ma olen emotsionaalne, aga vahel on seda vaja no, and, and I know, and I know that uh, teine asi ja ma tean, et siin parlamendis kui äh, me, äh, kui juttu on äh, välisteenistuse eelarvest, siis me oleme ühel meelel, kindlasti on olemas ka teisi kohtumisi, aga teine formaat, mille kallal me töötame, on partnerlus päritoluriikidega. ma tean, et väga palju keskendutakse tagasipöördumisele, mis on õige, aga me peame meeles pidama seda, et see käib aning-, ainult mõningate ähm, äh, rahvuste mõningate ähm, rändeväe osade kohta see ilmselt ei puuduta mitte kuidagi neid inimesi, kes tulevad Süüriast, Iraagist, Afganistanist, Eritreast. me toimime nii, et me peame kinni kõigist rahvusvahelistest äh, seaduslikest konventsioonidest, äh, seadustest ja loomulikult äh, me ähm, peame kinni mitte tagasisaatmise põhimõttest me aeg-ajalt kuuleme kahtlusi selles osas, et kas on äh, tark öelda välja seda, et me peame kinni mitte tagasisaamis-, saatmise põhimõttest, aga mina arvan, et seda me peame tegema, sest et see on meie kohustus, moraalne kohustus ja, ja õiguslik kohustus ja me ütleme seda avalikult välja. jah, me teeme tööd tagasipöördumisega, aga me peame võtma arvesse ka seda, et kui tegemist on transiitriikidega, siis olukord on väga palju keerulisem, kui me endale ette kujutame. paljud transiitriigid on muutunud äh, sihtriikideks äh, ja sellel on väga suured, äh, sellega kaasnevad väga suured julgeoleku, majandusprobleemid ja muud probleemid ning minu töö tähendab seda, et ma ehitan üles partnerlust ning et me ühiselt saaks aru, mida me saame koos teha, koos rahvusvaheliste organisatsioonide abiga, eh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni ja UNCHR-i asuga selleks, eh, abiga selleks, et hallata eh, rändevooge jätkusuutlikult. ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me teeme koostööd riikidega, kellel on väga keeruline julgeoleku, majanduslik ja sotsiaalne ja kohati keskkonnaolukord, selleks, et me ei paneks täiendavat koormat nende õlgadele, sest me võiksime täiendavalt destabiliseerida neid riike, millest siis äh, ise saab, äh, saab päritoluriik või kus äh, olu-, julgeolekuolukord on selline, et inimesed hakkavad sealt põgenema, nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja väga, tegutsema väga targalt. ning viimased kaks elementi, mis on ka väga olulised üks on meie ühine töö eh, ülevedajate ja inimkaubitsejatega, loomulikult eh, legaalsete kanalite loomine on parim eh, võimalus, ma arvan, et kõik saavad sellest aru, nii kui tegemist on rändajatega kui pagulaste puhul. see on lihtsalt fakt, aga kuni me loome konsensust, et me teeme tööd äh, legaalsete sisserändekanalite loomise kallal peame, peame me haldama rändevooge ja me oleme alustanud tööd oma partneritega transiitriikides selleks, et suurendada, intensiivistada võitlust ülevedajate ja inimkaubitsejate kuritegelike organisatsioonide vastu, kes tõesti lihtsalt kasutavad ära inimeste Ähm, hädas olekut, äh, kasutavad seda väga kurjasti ära ja ma arvan, et igaüks teist, kellel on olnud võimalus ähm, ellu jääda, mitte ainult äh, viimase rännaku osa puhul, me näeme näiteks ainult, äh, ainult seda ähm, meresõitu ja kui, kuna ma olen itaallane, siis ma räägin teile ainult sellest, mis toimub äh, Lampeduusast, aga tegelikult see, mis toimub, on tõesti orjus ja kui mõni ema otsustab, et äh, kõik äh, raha pannakse mängu selleks, et riskida oma, omaenda ja oma laste eluga, siis te saate aru, millise meeleheitega tegemist on et inimesed on valmis äh, võtma selle riski, et nad surevad koos lastega, neil ei ole mingeid illusioone, et seda on, meil ei saa olla mingeid illusioone, et seda on võimalik ka mingisuguse taraga või müüriga äh, peatada. mida kiiremini me sellest aru saame, seda parem. ja ühe teise strateegia osana oleme ühe julgeoleku ja kaitsepoliitika äh, missiooni Äh, algatanud, mis selleks, et võidelda ähm, inimeste ülevedamisega merel. meil õnnestus äh, kiirelt tegutseda, ühe kuuga see operatsioon mm, äh, algatada kahekümne kaheksa liikmesriigi ühistegevuses, see missioon on nüüd toimunud kolm nädalat ja Mm, päästetud on tuhat viissada inimelu ning korja-, kogutud on olulist teavet süsteemi kohta, kuidas ülevedajad ja inimkaubitsejad tegutsevad. ma olen nüüd äh, kaitse- ja välisministritele välja pakkunud ja äh, nõukogus on äh, üksmeel, et vaja on tegutseda, ma ütlen selle väga selgelt välja, see ei tähenda laevade pommitamist, see tähendab lihtsalt seda, et arreteeritakse ja peatatakse need äh, inimkaubitsejad, kes äh, tihti äh, rändavad, tihti ise reisivad teistes laevades, mitte koos rändajatega, et me arreteerime neid ja konfiskeerime nende laevad, see tähendab, et me teeme nende elu keerulisemaks ja teeme keerulisemaks nende jaoks selle äri ajamise see kindlasti ei peata seda probleemi ega lahenda kõike ühekorraga, aga see on oluline osa meie üldisest strateegiast ja seda tehakse alati täielikult austades rahvusvahelist õigust ja täielikus partnerluses meie eh, regionaalsete eh, partneritega. ja viimasena, sellega ma lõpetan ja kui on küsimusi, siis ma vastan neile, aga meil on olnud võimalus eh, sellest, seda arutada eelmisel nädalal täiskogul meie töö, mis puudutab äh, kriisi ja, kriise ja äh, vaesus, need on need peamised äh, rände algpõhjused. sõjad, vaesus ja kliimamuutus, ka looduskatastroofid võivad lähimas tulevikus inimesi panna põgenema ja kohati see juba ka toimub. nii et meie töö peamiselt keskendub Liibüale, ma loodan, et et meil on peaaegu äh, viimased head tul-, lõplikud head äh, uudised tulemas, kus tundub, et äh, oodata on kokkuleppe sõlmimist ning me keskendume Süüriale, Elmar mainis seda, et tundub, et Iraani diil ähm, andis meile võimaluse luua regionaalne koostöö ähm, võimalus nende piirkondlike suurvõimudega Süüria küsimuses. meil on kaks äh, konflikti, meil on kodusõda ja meie kohus on leida sobilik äh, poliitiline ja diplomaatiline lahendus sellele ja meil ja äh, ning tulles tagasi alguse juurde, et vaja on perspekt-, asju näha perspektiivis, me räägime Äh, kui vaadata kõiki neid pagulasi, kes on äh, Süüria äh, sisepagulased või Süüria naaberriikides, siis me jõuame umbes kaheteist miljonini. nii et saagem aru, millest me räägime, millised on arvud, millised on suundumused, milline on selle seos inimväärikuse, rahvusvahelise õiguse, rahvusvaheliste konventsioonidega ja meie vastutusega, aitäh! Rösler. Thank you very much, Federica. I give the floor now immediately. aitäh, Federica. annan nüüd kohe sõna Oleg Avramopolosele. Thank you, Edgar. Well, I would like to thank you. aitäh, ma tahaksin teid tänada ja õnnitleda selle algatuse eest. mul on hea meel olla siin taas koos Federicaga. olime siin koos aasta tagasi aga nüüd on olukord muidugi täiesti teistsugune. ja mul on hea meel tervitada siin härra Gutierrez, kes on pühendunud sellele väga tundlikule küsimusele. kui me räägime meie koostöö algusest aasta tagasi, siis tuletan teile meelde, et otsustasime kiirelt tulemusi saavutada, me teadsime, et see ülesanne ei ole lihtne. Euroopa hakkas tundma juba tollal rändesurvet ja meid tabas üllatus. mitte ainult Euroopat, vaid liikmesriike tabas üllatus, et meil ei ole rändepoliitikat, rändepoliitika oli alles lapsekingades ja me hakkasime liikuma juba õiges suunas, kuid me ei saanud piisavalt kiiresti tulemusi. algusest peale kõik kes olid selle teema seadnud prioriteetsele kohale, Jean-Claude Juncker ja teised, vajasid konkreetset poliitikat, konkreetseid otsuseid, nii et viiekuulise perioodi jooksul saime välja tulla Euroopa rändepoliitika tegevuskavaga. siinkohal tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et olite algusest peale väga toetavad asjaolu, et võtsime poliitika vastu, ei lahendanud veel probleemi. me teame, et Euroopal on suur surve, kuid me teame, et meie naabruses toimuvad sõjad see olukord kestab ilmselt veel mõnda aega, sellepärast peame olema väga hästi ette valmistunud. see probleem ei seisne mitte ainult rahas ja arvudes, vaid inimväärikuses, inimeste austamises ja väärtustes ja põhimõtetes, millele Euroopa on üles ehitatud. meie oleme valmis neid väärtusi kaitsma. meie vastus põgenikekriisile näitab, milline saab olema meie Euroopa ajalugu. see on Euroopa stressitaluvustest. see on stressitaluvustest meie väärtustele. ma olen täiesti teadlik sellest tähelepanust, mida teie komisjon ja kogu parlament pööravad põgenike inimõigustele, eriti just varjupaigataotlejate inimõigustele. paljud tulised poliitilised debatid leiavad aset siin kojas, kuid ka ülemkogus ja need arutelud on aidanud meil edasi minna. Need debatid on riiklikul tasandil väga erinevad liikmesriigiti, samuti on need väga erinevad nõukogus niimoodi Euroopa töötabki või siis äh, mõnel juhul ka ei tööta. eile õhtul olin väga pettunud. ma lootsin liikmesriikidelt suuremat toetust, jah, tõesti, enamik olid väga abivalmid, nad panustasid omalt poolt, kuid mul oli väga kurb näha, et mõned riigid mõtlevad ainult riiklike ja mitte Euroopa huvide peale. samas on komisjon kindlalt otsustanud edasi liikuda. mina isiklikult olen otsustanud pöörata see kriis tõeliseks võimaluseks Euroopa unistust taas ära kasutada ja me peame tegema seda solidaarselt ja vastutustundlikult. praegu vaatab kogu maailm meie poole ja ootab, et Euroopa liiguks julgelt edasi ja saavutaks tulemusi. nüüd peab igaüks meist hakkama vastutama kuid lubage mul keskenduda edusammudele, mida oleme viimase aasta jooksul teinud. me ei tohiks kunagi unustada, et meie rändepoliitika on lühikese aja jooksul juba paljusid elusid lubanud säästa. üle saja kümne tuhande inimese on päästetud läbi tugevdatud Tritoni ja Poseidoni operatsioonide. see näitab, et tulemused on võimalikud, kui me toimime ühiselt ja koordineeritult. meie vastus kriisile keskendub vajadusele tagada varjupaiga taotlejate põhiõigused ma toon siin mõned konkreetsed näited. kõigepealt äh, loome kriisikeskused ja need äh, hakkavad peagi ka toimima. kriisikeskused aitavad äh, piiridel põgenikke vastu võtta ja identifitseerida neid, kes vajavad rahvusvahelist, rahvusvahelist kaitset kaasa arvatud ka ümber paigutamiskandidaadid nende hulka ja samas peame välja tooma need, kellel ei ole õigus Euroopasse jääda. esialgne kohtumine leiab aset käesoleval nädalal pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist. esimene ümberpaigutamine saab alata kohe. eelkõige pööratakse tähelepanu kõige haavatavamatele varjupaiga taotlejatele ja samuti saab alata ümberasustamine. nagu te teate, tuli komisjon eelmisel nädalal välja väga auahne paketiga, et vastata praegusele rändeväljakutsele. meie ettepanek tähendab, et varjupaiga õigust äh, austatakse kõikjal Euroopas, me oleme välja tulnud uue ettepanekuga ajutise ümberpaigutamise jaoks, seega kokku sada kuuskümmend tuhat inimest saavad ümber paigutatud, me pakume neile elukohta, kus nad on turv-, kus nad saavad elada turvaliselt ja vabalt. Euroopa varjupaiga agi kaasa arvatud ka haavatavate inimeste õigused on täiesti kehtivad selle ümberpaigutamise puhul. samuti pööratakse tähelepanu eriti haavatavatele taotlejatele ja niimoodi on see kirjas ka nõukogu otsuses. parlamendi arvamus on siinkohal väga tugev signaal, mille me saame saata liikmesriikidele. peale selle pakub komisjon välja püsimehhanismi ümberpaigutamiseks, nii et varjupaiga õigust saaks tulevaste kriiside puhul kiiremini rakendada. parlament on sel juhul täielikult kaasatud läbirääkimistesse ka seadusandjana. Euroopa Liidu nimekiri äh, riiki, kolmandatest riikidest aitab keskenduda nendele varjupaigataotlejatele, kes vajavad kõige rohkem rahvusvahelist kaitset. ma rõhutan, et iga varjupaigataotleja taotlus hinnatakse läbi individuaalselt, kuid rahvusvahelise kaitse taotluseid hinnatakse kõige kiiremas korras selleks, et nendele inimestele võimalikult kiiresti vastata. olemasolev õigusloome, eriti tagasisaatmisdirektiiv, annab, seab liikmesriikidele kohust kohustuse astuda kõik sammud, et tagasi saata need inimesed, kellel ei ole õigus Euroopasse jääda. ainult niimoodi saame me tagada jätkuva avalikkuse toetuse ja usaldusväärsuse meie varjupaigasüsteemi jaoks. vähem kui nelikümmend protsenti nendest, kes tuleks tagasi saata, lähevad sinna tegelikult tagasi. Euroopa tagasisaatmiskava näeb ette lühiajalised ja keskpika perspektiivi meetmed selleks, et suurendada meie tagasisaatmissüsteemi tõhusust, pidades samas kinni kõikidest inimõiguste standarditest. see on muidugi ilmselge ja Federica ütles juba, et selle hulka kuulub ka mitte tagasisaatmise õigus. Euroopa Liidu aki kehtib kõikide tagasisaatmismenetluste puhul, peetakse kinni perekonna kokkujäämise õigusest, õigusest meditsiiniabile ja ma tahaksin viidata sellele, et kui me tahame edu saavutada ja saavutada kestvaid tulemusi, siis peame tagama koostöö oma partnerriikidega, me peame neid toetama jõupingutustes paremini rändevooge hallata. samuti peame vaatama, millised on rände põhjused. vastus paljudele väljakutsetele, mis Euroopa ees seisavad, peitub suhetes kolmandate riikidega ja siin on oluline side Euroopa Liidu välis- ja sisepoliitika vahel, nagu Federica Mogherini seda just kirjeldas. see, mida me oleme püüdnud teha, see on see, mida me oleme püüdnud algusest peale teha, teha midagi uut Euroopa Liidus ja me näeme, et see poliitika on juba hakanud andma positiivseid tulemusi. ma tahaksin viidata ka eilsele kohtumisele ma ütlesin alguses, et ma ei olnud väga rõõmus eile õhtul, kuid ma tahaksin teile öelda, et siseministrid pakkusid meile oma toetust ja enamus soovis kiiresti edasi liikuda ümberpaigutamis kokkuleppe suunas, sest sada kakskümmend tuhat inimest vajavad selgelt rahvusvahelist kaitset. samuti otsustas ülemkogu kiiresti toetada äh, rahaliselt Süüriat ja teisi naaberriike. samuti leiti, et on vaja kiiremini vastata sellele väljakutsele, mis me Euroopa ees praegu seisab. selleks, et et äh, mitte väga pikale minna siin, ütlen, et me ei saavutanud seda kokkulepet, mida me soovisime, kuid me tuleme uuesti kokku ja proovime uuesti. ja siinkohal loodan teie toetusele. Euroopa Parlament saab mängida väga olulist rolli, sest läbi teie, läbi riikide arvamuse, läbi teie erakondade ja poliitiliste liidrite saame suuremat toetust meie jõupingutustele. lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin teid tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse tulla siia teie juurde. ma loodan, nagu ma ütlesin, väga teie toetusele. ma olen tänulik kõige selle eest, mida te olete teinud viimase kümne kuu jooksul selleks, et välja tulla väga äh, konkreetse ja kõikehõlmava rändepoliitikaga. jah, me peame tulevikus veel rohkem ära tegema, kuid me peame seda koos tegema. Euroopa seisab silmitsi kriisiga, mis puudutab meie väärtusi ja Euroopa tulevikku. kui me siin läbi kukume, siis kukub Euroopa läbi ja me ei saa seda lubada, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Valenciano. aitäh, ma räägin hispaania keeles. Te võite kõrvaklapid pähe panna suur-suur tänu, härra Prokk, suur tänu kõigile, et te täna siia tulite. mulle anti kaks minutit kõneaega selleks, et ma saaksin teha lühikese sõnavõtu, enne kui saab sõna Antonio äh, Gutierrez. tahtsin lühidalt öelda, et äh, käisin Serbia-Ungari piiril ning äh, ma ei saa jätta seda olukorda seal kommenteerimata, seda siis nii Euroopa Parlamendi saadikute kui ka Euroopa Liidu kõrgete ameti äh, Äh, kohtade täitjate ja see, mida ma seal nägin, oli häbiväärne. see oli lõputu õudus. ja me kõik kahjuks oleme selles olukorras kaasosalised. inimesed, kes on jõudnud Serbia-Ungari piirile või ka teistele piirile, kes meeleheitlikult üritavad piiri ületada kes meeleheitlikult äh, üritavad äh, Euroopasse jõuda, siis Euroopa piire ületada. Nad ei saa mitte midagi. on kõigest paar humanitaarorganisatsiooni, mis on seal kohal ja nad saavad anda küll väikese panuse nende inimeste abistamiseks, nende inimeste nälga leevendada ja olukorda leevendada, aga ärgem unustagem, et suurel osa nendest inimestest on õigus äh, varjupaika taotleda Euroopa Liidus ma nägin seal lõputult palju lapsi, te ei suuda endale arvatavasti ette kujutadagi, kui palju lapsi on sellel piiril. nüüd pandi see piir kinni, mida teevad need sajad tuhanded inimesed, kes nüüd on Serbiasse lõksu jäänud? volinik Avramopoulos eh, sõnavõttu kuulasin äsja ja ka proua Mogherinit, kes on siin meie ees ja Antonio Guterres ka nemad on kohe kindlasti need, kes kõige rohkem võitlevad selle eest, et olukord seal muutuks. kuulasin ära Avramopolit, kes ütles, et me peame üheskoos tegutsema ja peame seda tegema kohe, siis saan sellega ainult nõus olla. kuu aja pärast algab talv, juba praegu on öösel seal väga külm, ehk et äh, mingil hetkel põgenikekriis asendub humanitaarkriisiga. rahvusvahelised organisatsioonid on juba seda ette ennustanud. Nad on öelnud, et olukord on täiesti vastuvõetamatu. täpselt sama on öeldud ka Türgi kohta nii et mina võin teile täna praegu siin öelda, et kui me kohe midagi ette ei võta, siis nädala pärast on meil vaja esimesi surnuid matta, seda on ka UNHCR öelnud. meil on vaja humanitaarabi anda nende inimeste toetamiseks. Euroopa Liit küsib, et mida me teeme nende inimestega, aga samal ajal tuleb meil samal ajal, kui meie neid reegleid, uusi reegleid välja mõtleme, on meil vaja nendele inimestele süüa-juua anda, voodikohad muretseda. see on palju tähtsam kui muud küsimused. ja tahtsin seda lihtsalt praegu siin öelda ning äh, tänan Antonio Guterres ja kõiki teisi, kes on väga palju pingutanud äh, hoolimata nendest rahastamisprobleemidest. suur tänu ka volinikule ja proua Mogherinile viimastel kuudel tehtud jõupingutuste eest. Te ütlesite, et jah, teil on vaja Euroopa Parlamendi toetust, aga sellest ei piisa. komisjoni toetust on ka vaja. suur tänu ja härra Gutierrez saab nüüd sõna. Honorable chairpersons and uh, tere tulemast Äh, lubage mul kutsuda teid kalliteks kolleegideks, ka mina olen töötanud parlamendis aastakümneid. viiskümmend üheksa aastat tagasi toimus esimene suur Euroopa ja esimene ÜRO pagulaste inimvoliniku ajaloo suur pagulaste kriis pärast teist maailmasõda. see oli viiekümne kuuenda aasta Ungari kriis. tol ajal pages kakssada tuhat ungarlast Austriasse Jugoslaaviasse. tol ajal ei olnud Schengeni ala, aga piirid olid lahti ja need inimesed äh, läksid äh, Austriasse ja Jugoslaaviasse. Austriast, Austrias oli võimalik äh, algatada ümberpaigutamise, ümberasustamise programm ja mitte midagi ei ole uut, sada nelikümmend tuhat ungarlast paigutati ümber mitmetesse Euroopa riikidesse, Euroopasse, Euroopast välja ja ümberpaigutamise protsess ise võttis aega vähem kui kaks kuud. tol ajal äh, oli Euroopa integratsioon alles oma algusjärgus, Euroopa Liitu kui sellist ei olnud, aga vähemalt see osa Euroopast, mis oleks võinud olla ühtne, oli äh, ühtne ja oli valmis kaitsma äh, diktaatorluse ja tagakiusamise ohvreid ungarlasi. kahjuks täna on Euroopa Liit, kuid Euroopa paraku ei ole enam ühtne, vaid on lõhestunud. see lõhe tuleb väga hästi välja, kui me näeme, kui raske on olnud meie kolleegidel saada heakskiitu nõukogus oma programmidele. seda näitab ka suurepäraselt see, et äh, kogu selles kaootilises olukorras liikmesriigid püüavad võtta omaenda meetmeid, äh, piire, jälgitakse väga erinevalt, äh, mõned kasutavad karme meetmeid, mõned suhtuvad piirivalvesse leebemalt. iga riik paistab olevat üks väike tükikene piltmõistatusest, aga paistab, et kui need piltmõistatuse tükid kokku panna, siis nad ei sobi kokku. Euroopa ei ole enam valmis ühiselt tegutsema, et kaitsta neid, pakkuma kaitset neile, kes vajavad kaitset. selle tulemuseks on tõsised inimkannatused, kui me võtame eelnevad, eel-, eel-, erinevad piirid, süürlased, kes tulevad, nende inimeste hulgas, kes on piiridele sattunud, valitseb äh, hirm, segadus, äh, meeleheide. Euroopast ja maailmas äh, kohutav mulje. ja kui me räägime siin väärtuste võitlusest, tegemist ei ole mitte ainult sõjalise konfliktiga, tegemist on ideoloogilise äh, väärtuste võitlusega, kui me räägime islamiriigi liikumisest ja nii edasi, ja Euroopa väärtused on olnud valgustamisväärtused, äh, sallivus äh, ja nii edasi ja nii edasi. ja selles väärtuste lahingus Euroopa, kes aitab äh, süürlasi, oleks üks samm islamiriigi vastu. kui me aga ei ole valmis aitama, siis on see ainult vesi islamiriigi propagandaveskile. pidagem seda meeles. kõik see on seotud meie enda julgeolekuga kogu maailmas. ja selline suhtumine tekitab ka suurepärase kasvulava inimkulleritele kui me vaatame, kuidas inimesed tulevad, paljud inimesed ei vaja kaitset, nad lihtsalt liituvad äh, pagulaste voogudega, me oleme näinud siin äh, et koos äh, pagulastega Kreekast tulevad ka Pakistani äh, inimesed, kes äh, räägivad juba väga hästi kreeka keelt, mis näitab, et nad on elanud Kreekas juba aastaid, kuid nüüd koos teistega tulevad Euroopasse. ja see kaos, mille me tekitame, on siis abiks ka neile, kes tegelikult ei vaja tõeliselt rahvusvahelist kaitset. selles kontekstis ma arvan, et me peaksime aru saama sellest, milline on selle rände olemus ja rändevoogude tähendus. tõesti Äh, Kesk-Vahemere piirkonna ja Ida-Vahemere piirkonna vahel on suur vahe. Kesk-Vahemere piirkonna äh, ränne on seotud traditsiooniliste suhetega Aafrika ja Euroopa vahel ja tulevik sõltub majanduslikust äh, arengust nii Euroopas kui Aafrikas, demograafilisest arengust nii Euroopas kui Aafrikas ja see on seotud mõningate Eritrea kaitseprobleemidega, samuti Liibüa kriisiga ja nii edasi ja nii edasi ja ma arvan, et selles kontekstis äh, on äh, selle nähtuse leevendamise äh, parimaks lahenduseks arengukoostöö, siin ei ole kõige olulisem ainult raha, oluline on see, milliseid koostööprojekte luuakse, milline see koostöö täpselt on, see koostöö peab olema üha rohkem seotud selle inimeste liikumise põhjustega. selliste programmide kohta ei ole eriti häid näidis, näiteid paraku Äh, sageli äh, sellised programmid aitavad inimesi liikuda, äh, selle asemel, et aidata neil oma koduriigis hästi toime tulla, aga Hispaanial on teatavaid positiivseid kogemusi Lääne-Aafrikas, seal tõesti õnnestus aidata ära hoida rändevoogude suurenemist Kanaari saartele paar aastat tagasi, kui te mäletate. aga kui me räägime nüüd Ida-Vahemere piirkonnast, jah, Äh, Kesk-Vahemere piirkonnas oli umbes viissada äh, kuni kaks tuhat inimest päevas, aga Ida-Vahemere äh, piirkonnas tuleb Kreeka saartele umbes neli tuhat inimest päevas ja see on sõna otseses mõttes pagulaste voog suures osas. kaheksakümmend protsenti, kaheksakümmend kolm protsenti inimestest, kes tulevad, on süürlased, seejärel Afganistani kodanikud äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga peamiselt on tegemist siiski suure pagulaste vooga äh, Kreeka suunal. ja neid tuleb sedasi ka kohelda. Kesk-Vahemere piirkonnas äh, on tegemist seguga, paljud on majanduspõgenikud ja see eeldab teistsugust lähenemist miks järsku on olukord selliseks muutunud. Kesk-Vahemere äh, piirkonnas äh, rändevood kasvasid eelmisel aastal, on jäänud umbes äh, selliseks, nagu nad olid, pisut võib-olla kasvanud, aga siis järsku tekkis siin suur, suur tõus Ida-Vahemere piirkonnas rändevoogude hulgas. minu arvates on põhjuseks kolm põhjust. süürlased on olnud juba naaberriikides umbes viis aastat. Nad on kaotanud lootuse, nad on meeleheitel ning ei looda enam poliitilise lahendusele Süürias. teiseks, elatusstandard naaberriikides on dramaatiliselt halvenenud ja suur rahvaarvu kasv riikides nagu Jordaania, Liibanon, ka Türgi on sellele kaasa aidanud, on aidanud kaasa majanduse äh, langusele nendes riikides ning tekitanud tõsiseid probleeme ja pidage meeles seda, et inimestel ei lubata tööd teha, inimestel ei ole mitte mingisugust võimalust oma elu korraldada. Nende öö, säästud saavad otsa, nende elatusstandard seetõttu langeneb veelgi, lootus kaob, tekib meeleheide. ja mis veelgi hullem, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on rahvusvahelise abi kontekstis samuti tekkinud kriis. rahastamisvahendeid Maailma Toiduprogrammi jaoks ei jagunud, kui mäletate. ja samuti töö, to, sellega kaasas toiduabi vähendamine neljakümne protsendi võrra naaberriikides ja inimestel tekkis selline tunne, et nad on unustatud neil ei olnud mingisugust lootust tagasi pöörduda oma koduriike, äh, riigid, kes neid vastu võtsid, ei suutnud äh, nende eest hoolt kanda, nende e-, elutingimused halvenesid kiiresti ja rahvusvaheline üldsus äh, unustas nad, äh, sellepärast et äh, tulevad uued riigid, uued põgenikud. sellises olukorras tundus neile inimestele Euroopa ainsa päästeteena ja selle tulemusena rändevood hoogustusid ja meedia pööras rohkem tähelepanu ja, ja nii edasi ja nii edasi ja nüüd ongi tekkinud siis see olukord, mille tunnistajateks me oleme olnud lähiminevikus. sellises kontekstis on vaja suurt humanitaarabi pagulastele, on vaja struktuurilist äh, humanitaarabi naaberriikidele äh, selleks, et me saaksime äh, kuidagi ohjes hoida seda rändevoogu. ja samal ajal ärgem unustagem, ma olen seda ka ajakirjandusest kuulnud, et Euroopa, kes saadaks äh, pagulased tagasi naaberriikidesse, äh, see, see ei ole mõeldav poliitiliselt, inimlikult. Äh, ja selles kontekstis olid eilsed otsused äärmiselt suureks pettumuseks. ma ei hakka siin rääkima Euroopa institutsioonide siseasjadest, kuid tuletasin meelde aega, mil mina töötasin äh, Portugali valitsuses, ka meil oli erakorralisi olukordi, üleujutused ja nii edasi ja nii edasi. ja ma kujutasin ette, kui äh, oleks tulnud kogu nõukogu Äh, pärast maavärinat ja oleks räägitud inimeste ümberpaigutamist äh, kriisiolukorras, äh, kuid ei saavutata ka kokku, ei saa, kui ei oleks saavutatud kokkulepet ning siis oleks otsustatud, et noh, kohtume jälle kuu aja pärast, vahepeal saadetakse mingi dokument parlamendile ja seejärel siis jälle umbes kuu aja pärast tullakse kokku tegemist on erakorralise olukorraga ja kui ma nüüd kuulsin, et järgmine kord tuleb nõukogu kokku oktoobrikuus, siis oli mul selline tunne, et ma ei suuda oma silmi uskuda ei suuda oma kõrvu uskuda. ja kui ma tõusin hommikul üles, siis äh, olin ma endiselt äh, šokis. ma arvan, et igas, igal juhul peaks olema mingisugune plaan B ja mul oli väga hea meel, et volinik Avramopoulos juba rääkis plaan B erinevatest elementidest. kõigepealt tuleb äh, jätkata ning tegutseda nendel rinnetel, kus seda on võimalik teha teha kõike, mida on vähegi võimalik teha. mulle ei meeldi see sõna hotspot, kriisikeskus, aga igal juhul tuleb äh, luua äh, piisavate tingimustega vastuvõtukeskus, kuhu saab inimesi vastu võtta, neid saab aidata, äh, siis teostada sõelumine, valida välja need, kes vajavad abi, kes vajavad varjupaika, need tuleb ümber paigutada, teised tuleb tagasi saata ja seda me plaanime teha. meil on väga tähe, tihedad äh, kontaktid äh, Kreeka valitsusega, Kreeka valitsus üksinda ei suuda seda teha. siin on vaja kõikide Euroopa agentuuride abi, EASO, Frontex, teised, aga ka liikmesriikide ja liikmesriikide ametid, kes suudavad seda teha, kodanikuühiskonda, peavad aitama kaasa sellele, et sellised vastuvõtukeskused saaksid toimida tõhusalt. valitsused äh, on nõus sellega ja Itaalia valitsus sealhulgas äh, ainult siis, kui äh, ümberpaigutamine pihta hakkab. mul oli väga hea meel kuulda, et ümberpaigutamine, ümberpaigutamistegevus algab kohe. nelikümmend tuhat, millega äh, alustatakse, jah, see on tore. võib-olla riigid on valmis tegema en-, võtma ennatlikult samuti vastu öö, pagulasi et äh, see protsess saaks jätkuda ja et võib-olla saaks juba kuuskümmend tuhat inimest äh, võtta ja ümber paigutada. ma ei tea, mis praegu täpselt juhtub Ungari piiril, kuid kui Ungari piiril olukord jääb samaks, siis ma arvan, et äh, kindlasti on vaja kiireloomulist abi ka Serbia piirkonnas. Serbias on kindlasti vaja vastuvõtusuutlikkust tõsta, abisuutlikkust tõsta teha seda kiiresti ja tõenäoliselt tuleb ka Serbias alustada ümberpaigutamise, ümberasustamise, humanitaarabi, ükskõik kuidas te seda nimetada, nimetate, äh, programmiga. kui Ungari endiselt jääb sellisesse olukorda, et äh, pagulasi muudkui tuleb ja tuleb. nagu siin juba öeldi, talv ei ole enam kaugel ja äh, seetõttu on Serbias vaja tõesti suurt abi, Serbia on üheks sõlmpunktiks, selles pole vähimatki kahtlust. ja kui Serbiat ei kasutata ümberpaigutamiseks, tagasisaatmiseks, siis on, muutub olukord üha raskemaks ja serblased võib-olla hakkavad inimesi edasi survestama edasi liikuma, mina arvan, et nad seda ei tee, nad on väga korrektselt käitunud praeguses olukorras. ja äh, koos minu hea sõbra Frederica Mogheriniga peame me üheskoos välja töötama, kuidas paremini võidelda inimkullerluse, inimkaubanduse vastu ning äh, peame pakkuma mitmesuguseid äh, õiguspäraseid mooduseid Euroopa Liitu pääsemiseks, äh, ümberasustamine, humanitaarabi, äh, perede taasühinemine, viisade võimalus erinevatel otstarvetel mm, ja nii edasi ja nii edasi. vastuvõtmine ja ümberpaigutamine on mõeldud inimestele, kes tulevad siia paadiga, kuid meie eesmärgiks peaks olema äh, võimalikult paljusid inimesi mõjutada mitte seda teed ette võtma, sellepärast et neid kasutatakse kurjasti ära, neid kiusatakse taga ja nad on kohutavas olukorras selliselt, sellist teekonda ette võttes. nõukogu komisjon, liikmesriigid koos Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga on tegelenud selle teemaga ja ma lõpetaksin öeldes sama, äh, mida ütles tegelikult Federica Mogherini, olukord paistab olevat kontrolli all väljas, kuid see on täiesti kontrollitav olukord. kontrollitava olukorra äh, ainsaks äh, omapäraks on see, et seda tuleb kontrollida, selleks peavad olema vastavad töövahendid, need peavad toimima tõhusalt. neli tuhat inimest päevas saabub Kreeka saartele, tõesti, see on suur rändevoog, selles pole vähimatki kahtlust. kuid konflikti tõttu eelmisel aastal öö, äh, oma kodupaigast öö, äh, asus ümber nelikümmend kaks tuhat inimest iga päev. üks kolmandik Liibanoni rahvastikust praegu on äh, palestiinalased, palestiinlased ja süürlased, üks neljandik rahvastikust süürlased ja kui me vaatame Aafrika erinevate riikide olukorda mujal öö, paiknevate riikide olukorda, äh, kes on valmis samas avama oma vaeste riikide piirid selleks, et inimesi aidata. ma mäletan äh, elevandiluu ranniku Cote d'Ivoire'i kriisi ja nägin, kuidas äh, Libeeria küla, külad olid valmis vastu võtma äh, Kotivaarist pärit pagulasi olid valmis andma oma napid riisivarud selleks, et neid toetada. oma talvevarud andsid nad ära. Nad olid valmis äh, seda tegema ja just nimelt sellist äh, suhtumist peaks Euroopa Liit kõigi oma majandusprobleemide, kriiside ja muu sellega eeskujuks võtma. jah, Euroopal on olnud oma raskused, aga me elame siiski endiselt äh, priviligeeritud maailma osas äh, ning äh, meil on oma vastutus kanda kogu maailmas. me peame vaatama väljaspoole ning teadke, et kui me ei tee õig-, kui me ei langeta õigeid otsuseid, siis maksame selle eest kunagi kallist hinda. aitäh! Thank you very much, Antoni. aitäh, Antonio! ma arvan, et äh, sa tõesti andsid selle põhilise sõnumi, et kui on võimalik millegagi hakkama saada, siis saame hakkama. see on tõesti väga vaimustust äratav. kolleegid, me oleme just maininud siin ka, et parlamendil on oma roll, me ei ole pealtvaatajad, meil ei ole mitte ainult seadusandlik roll, vaid meil on tõesti ka äh, oma panus siin anda ja kõik see tuleb, kõik see töö tuleb ära teha veel enne kaheksandat äh, oktoobrit. me oleme keskendunud olukorrale Vahemerel ja ka süülisüsteemi tagajärgedele Roberta Metsola ja Cecil Kienge on raportöörid selles küsimuses, kes koostavad siis raportit olukorra kohta Vahemerel ja äh, vajaduse kohta laiapõhjalisele lähenemisele asüüliproblemaatikale. see tõsiasi, et kolm äh, komisjoni on siin koos, tähendab seda, et me teeme koostööd selleks, et lahendada seda probleemi. nii et kui teile ei meeldi see nii-öelda laiapõhjaline lähenemine, siis laiapõhjaline lähenemine tähendab just seda, et me teeme koostööd. kõigepealt saab sõna Roberta Metsola esimese raportöörina ja siis Cecil Kienge, palun. aitäh, Claude, tere tulemast, kõrge esindaja Äh, ja volinik, aitäh, et leidsite aega, et täna siia tulla. me kohtume kohe pärast seda, kui komisjon tegi oma uued ettepanekud rändevoogudega hakkama saamiseks. meil on järgmine põgenikekriis ja jällegi ei jõutud konkreetsetele kokkulepetele liikmesriikide vahel, kuidas selle olukorraga edasi minna. minu arvates on väga tähtis mitte ainult äh, Äh, mitte ära unustada seda, millest me siin räägime, tuhanded inimesed põgenevad, pered, lapsed, meie jaoks on tegemist täiesti ettekujutamatu olukorraga, nad otsivad varjupaika. see, mida teie ütlesite, kõrge esindaja, Euroopa, mida meie tunneme, ei pööra selga, et tegemist ei ole praegu poliitiliste avalduste ajaga, me peame näitama, millised on need väärtused, millele on Euroopa üles ehitatud koos konkreetsete tegudega. nii et selle asemel, et lasta sellel kriisil meie liitu mõrasid sisse lüüa ja meie usaldusväärsust kaotada, tuleb meil maailmale hoopis näidata, mida me suudame teha. Euroopa peab olema näitajaks, suunanäitajaks. me peame näitama, et me äh, ei lase poliitilisel sõnavahul meie vastuse, vastuseid mõjutada. komisjoni tegevus on ülitähtis ja ma hindan seda, mida ütles proua Mogherini täna meil tuleb tõesti ka kiita pro-, äh, volinik Avramopolose jõupingutusi selle olukorra lahendamisel. miks ma kordan seda, mida olen juba mitu kuid, mitu kuud öelnud, et iga liikmesriik peab siin oma rolli kandma, hoolimata sellest, kus see riik asub, tegemist ei ole äh, Euroopa probleemiga, tegemist on üleilmse probleemiga ja kõik riigid peavad siin oma panuse andma. ja sellepärast tuleb pöörduda ka Türgi äh, Liibanoni ja Jordaania poole, kes on tõesti juba äh, kuid tegelenud selle probleemiga. tuleb ka teiste riikide poole selles piirkonnas pöörduda ja kogu maailma riikide poole pöörduda, et me siin suurema vastutuse võtaksime kanda. me peame kiiremini leidma lahenduse registreerimiskeskustele ja ka mina äh, leian, et meil tuleb tõesti turvaliste kolmandate riikide nimekirja pikendada selleks, et varjupaigataotlusi kiiremini läbi vaadata. meil on vaja siduvat alalist meedet selleks, et kaitsta neid, kes kaitset vajavad. poliitikutena on meil kohustus vaadata kaugemale kui meie viieaastane mandaat ja me peame välja töötama korraliku pikaajalise lähenemise mis läheb kaugemale hädaolukordadest ja ma arvan, et, et täna kunagi kui kunagi varem ole, peame me rohkem nõuda, nõustuma sellega, et meil on vaja suuri samme väikeste asemel. meil on vaja tõesti paika panna turvalised kolmandad riigid selleks, et paremini aru saada rändevoogudest ja mõelda selle peale, milliseid meetmeid kasutada selleks nii äh,, nii transiitriikide kui ka nende riikide jaoks, kust põgenikud tulevad kui, ja me peame ka probleemi põhjustega tegelema, niikaua kui inimestel ei ole turvalist tulevikku oma koduriigis, riskivad nad oma eluga selleks, et põgeneda ja riskivad oma eluga meredel, sellepärast et neil ei ole mitte mingit muud võimalust. kui me räägime inimsmugeldajate võrkudest, siis tõesti, tegemist on jällegi probleemiga, mis vajab lahendamist ja mul on väga hea meel, et välja töötati juba teine äh, Äh, operatsioon, aga see ei saa olla ainus küsimus, mille osas liikmesriigid kokku lepivad. kui peaministrid võivad kokku leppida sõjalistes mereoperatsioonides, siis ma eeldaks, et nad on valmis ka välja töötama teisi operatsioone selleks, et äh, rändeprobleemid teiste küsimustega tegeleda. ei ole ka on ka tõsi see, et meie ressursid on piiratud ja sellepärast tuleb kasutada tõesti neid selleks, et kaitsta neid, kes kaitsmist vajavad Need, kes äh, ei saa varjupaika, peavad tõesti ka kohe koduriiki tagasi pöörduma. me peame vaatama ka tagasisaatmise kokkulepped üle kolmandate riikidega ja hoolitsema sellest, et neid rakendatakse võimalikult kiiresti. Euroopa kui kindlus ei ole vastuseks, aga täpselt samamoodi ei saa ka loobuda välispiirikontrollist, tuleb Frontexile anda kõik ressursid selleks, et ta toimiks korralikult ja me ei tohi säästa inimelude päästmised, meil on vaja laiapõhjalist lähenemist selleks, et me saaksime arvestada kõikide rändevoogude aspektidega vastavalt nende tähtsusele. me saame paremini hakkama, me peame paremini hakkama saama ja see on just see, mille kallal Cecil ja mina koostööd teeme. suur tänu teile kõigile ja ma tean, et see kohtumine tegelikult aitab kaasa selle raporti koostamisele selles tähtsas küsimuses, aitäh! Roberta, thank you very much and.... aitäh, Roberta ja aitäh, et tegid lühidalt, ma tean, et äh, liikmed soovivad sõna saada ja meil on veel kõnelejaid. nii et suur tänu, kallid kolleegid, et te olete nii kannatlikud, me tõesti hakkame nüüd jõudma selles osa, kus teie saate sõna, Cecil Kienge saab kaasraportöörina nüüd sõna selles tähtsas küsimuses, Cecil, palun Grazie, eh, signor presidente e,. Eh, aitäh, esimees. mul on väga hea meel, et kuulsin siin erinevaid ettekandeid, tänan kõrget esindajat Federica Mogherinit eh, ja pagulasameti esindajat härra Gutierrez ning volinik Avramopulost kes esitles väga auahnet plaani, mida meie Euroopana peame ellu viima. igal aastal miljoneid inimesi, naisi ja lapsi peavad lahkuma oma kodudest tagakiusamise ja vägivalla tõttu tõttu. Nad lahkuvad oma koduriikidest ka vaesuse tõttu ja selle tõttu, et nad loodavad paremat tulevikku kokku. mõlemal juhul on neil õigus sotsiaalses, kultuurilises ja majanduslikus vallas, nad tulevad Euroopasse demokraatia hälli ja nad soovivad siit rahu leida, nagu viitab ka meie Nobeli rahupreemia ning neil on õigus täielikult oma õigustele siin ükskõik kuhu nad lähevad, on neil õigus inimväärikusele ja ne-, kui need mõisted meile veel midagi, meie jaoks midagi veel tähendavad, siis peame rakendama rahvusvahelise kaitse õigust, peame võitlema egoismi vastu, nende riigi vastu, kes eitavad neid õigusi ja lähevad vastuolu inimväärikusega, kõikide nende inimeste puhul nad Äh, rakendavad äh, valikulist vahistamist, äh, diskrimineerivat tagasisaatmist, ksenofoobiat, rassismi ning viivad sisse uuesti piirikontrollid, mis minu meelest toovad endaga kaasa negatiivse mõju, kuid me peame tagama ka põgenikele õiguse mm, saada kaitset majanduslikus, sotsiaalses ja kultuurilises vallas me peame meelde tuletama, et naisi ja lapsi on juba kuussada tuhat jõudnud Euroopasse käesoleval aastal ja me peame neid tervitama ning tegema neist uued Euroopa kodanikud. see on, selle võtmeks on meie uus pagulaspoliitika ja me peame rakendama eelkõige korrektset rändevoogude haldamist, nii nende puhul, kes on siia jõudmas, kui ka nende puhul, kes on siia juba jõudnud. me peame neile tagama õiguse, eh, samad õigused, mis me tagame oma kodanikele. lugupeetud esimees, tegemist on kompleksse fenomeniga, mis on väljakutseks ja nende sisserändajate puhul oleme mina ja minu kolleeg Roberta koos äh, komisjoniga, kes andis meile võimaluse selle raporti kallal töötada, kasutada holistilist lähenemist, üleüldist lähenemist. igaüks peab välja tulema konkreetsete ettepanekutega, mis muudaks tõesti Euroopa paradigmat põgel-, põgenike küsimusega lahendamisel. me peame mitte rakendama äh, pääste operatsioone mitte ainult merel ja välispiiridel, vaid ka väljaspool Euroopat. Need, kes tulevad Aafrikast ja teistest riikidest seisavad silmi erinevate konfliktide oma koduriikides, kuid rahvusvaheline üldsus ei ole osanud kiireloomuliselt nendele konfliktidele vastata. nüüd on aeg tegutseda, sellepärast et Euroopa tulevik sõltub sellest, kui palju me suudame jagada Euroopa väärtusi ja unistusi, me ei saa aega kaotada, me peame ütlema ei üksikute riikide egoismile, kes aeglustavad nõukogu otsuste vastuvõtmist, me peame näitama üles solidaarsust, mida on näidanud üles väga paljud Euroopa kodanikud, kes soovivad kaitsta põgenike õigusi ning anda neile humanitaarabi. riikide valitsused peavad ühiselt ja vastutustundlikult lahendama rändeküsimuse ja ellu viima seda, mida otsustab parlament Euroopa institutsioonid kujutavad endast Euroopa demokraatia südant. meie viime ellu sadade tuhandete Euroopa kodanike soove, kes on näidanud meile humanitaarset äh, teed selle probleemi lahendamiseks, aitäh! aitäh nende selgituste eest, nüüd annaksin sõna Vahemere parlamentide esindajatele, ma palun vabandust, et teie kõneaeg on kõigest kolm minutit, pärast seda saavad sõna meie kolleegid, kes saavad kõigest ühe minuti sõna, sest meil on kolmkümmend inimest, kes soovivad sõna saada ja sellega on ka meie kõnelejate nimekiri lukus. eks vaatame, kui kaugele me üldse selle kõnelejate nimekirjaga jõuame, sest me tahame, et meie kolm peaosatäitjat lõpuks ka siiski saaksid uuesti sõna vastuseks. kõigepealt saab Jordaania esindajate koja nimel sõna härra Amjad Almajali, kes on Al-Nahda parlamentaarse ploki juht kann mal da jemand hingehen? kas keegi võiks abistada? شكرا سيد الرئيس حين نتحدث عن اللاجئين aitäh, kui me räägime pagulastest ja räägime selle pagulasküsimuse humanitaarsest ja humaansest mõõtmest, siis äh, tuleb öelda, et tegemist ei ole pagulaste küsimusega, vaid see on seotud selle olukorraga, mis valitseb äh, päritoluriikides. tegemist on piirkonnaga, kus on sõdu, konflikte, terrorismi, sellise piirkonnaga, kus, äh, kus äh, riigid tihti ei austa inimõigusi ja täna Ehm, on tõesti äh, väga paljudes äh, piirkonna riikides äh, olukord võrreldav tulekahjuga, mis hakkab nüüd levima ka Euroopa Liidule ning tuleb mõelda sellele pikale ajaloole, mis on olnud seoses kolonisatsiooniga ja muude asjadega ning on muidugi ka Iisraeli ja Palestiina küsimus äh, ning seetõttu on olnud sellised Iisraelil väga ebaõiglane ja ebahumaanne poliitika palestiinlaste suhtes ja ka see on andnud panuse äh, Palestiina territooriumi koloniseerimisse äh, ning see on muutnud ka Ida-Jeruusalemma olukorda ning ähm, me kõik oleme kuulnud nendest äh, suurtest projektidest Lähis-Ida jaoks, meil on mulje, et on palju projekte, plaane, tegevuskavasid, rahvusvahelisi tegevuskavasid, mida on ellu viidud, mille eesmärgiks on olnud muuta selle piirkonna äh, nägu, nagu see nendes äh, projektides ette on nähtud ja tegemist on siis äh, sellise infokampaania või desinformatsioonikampaaniaga, mis äh, puudutab ka islami usu loomust, aga islamiusk tegelikult samuti ähm, seda on valesti tõlgendatud äh, paljude inimeste ja grupeeringute poolt, kes äh, loevad ennast mus-, moslemiteks, aga me ise peame ka võtma vastutuse selle olukorra eest, osaliselt me oleme elanud piirkonnas äh, kus ei ole austatud inimõigusi, vabadust, õigust, õiglust, kus ei ole olnud majanduslikku heaolu. tegemist on piirkonnaga, kus äh, noored, kes moodustavad nelikümmend protsenti elanikkonnast, on marginaliseeritud olnud. meil on väga palju probleeme ja äh, raskusi ning see selgitab seda olukorda, mis, äh, milles meie piirkond praegu on ning mille tõttu mm, tulevad siis need miljonid pagulased ja me tahame hoiatada selle plahvatusohtliku olukorra eest, mis praegusel on, mis tõesti meie piirkonnas toimumas on, me peame üritama piir, kõiki neid kriise piirata ja ma arvan, et kõik meie sõbrad ja partnerid peaksid panema, jätma kõrvale kõik egoistlikud suhtlemised eh, ja jätma kõrvale kõikvõimalikud rahvusvahelised eh, plaanid ja kavad, mis soovivad tükeldada seda piirkonda, vaja on survet avaldada Iisraelile, et ta lõpetaks oma kolonisa-, koloniseerimispoliitika, vaja on teha tööd selleks, et abi mida antakse mõningatele terroristlikele, neilt ära võetaks, vaja on teha tööd selleks, et oleks tagatud sotsiaalne õiglus, majanduslik õiglus nendes riikides, et oleks ähm, tagatud inimõiguste austamine täiel määral, vaja on taaskäivitada majandusmootor nendes riikides, vaja oleks ähm, Marshalli plaani, nende, selle piirkonna ülesehitamiseks, mis võimaldaks vähendada ebavõrdsust, majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust selles piirkonnas ning me loodame, et niimoodi õnnestub meil tulla läbirääkimiste laua taha kõigi konfliktipooltega, ükskõik kas nad on Riadis, Teheranis või mujal. aitäh kolleeg, teie sõnavõtu eest. ma tahaksin siin öelda seda, et see, mida teeb teie riik pagulaste vastuvõtmiseks, on uskumatu. võttes arvesse ka teie riigi öö, äh, suurust ja jõukust, siis me tõesti peame teid tänama ja sama käib ka teiste teie kolleegide kohta, kes on pärit teistest riikidest, nagu näiteks härra Michel Moussa, kes äh, on inimõiguste allkomisjoni esimees Liibanoni parlamendis. Liibanonil on neli miljonit elanikku ja üks koma kolm miljonit pagulast me peaksime kõik välja arvutama, mida selline protsent tähendaks meie riikide jaoks, kui olukord oleks selline ja milline, äh, et me suudaksime ette kujutada, milline surve äh, see on. härra Musta, teil on sõna. ma sooviks äh, ka omalt poolt tänada Euroopa Parlamendi kutse eest osaleda sellel arutelul, ehkki see äh, kutse saabus üsna hilja ja ma arvan, et Euroopa Liit oleks äh, võinud hakata selle pagulaste küsimuse vastu varem huvi tundma ja see oleks võib-olla saanud ka kergendada nende piirkonna riikide koormat, kes nii paljusid pagulasi on vastu võtnud, aga ma tahaks öelda, et äh, me oleme siiski saanud teha koostööd Euroopa Liiduga pagulaste vastuvõtmise küsimustes me oleme saanud arvestada mõningate partnerite toetusega, meil on olnud võimalus luua kontakte ja koostööd üles ehitada. meil on loomulikult vaja kasutada neid koostöösuhteid, see tagab selle, et me suudame neid äh, pagulasi äh, väärikalt majutada. Liiba ei ole, Liibanon ei ole äh, nende pagulaste jaoks transiitriik, Liibanon oma võimaluste piires on soovinud vastu võtta neid pagulasi, aga me oleme üritanud nurjata ka inimkaubitsejate ja ülevedajate võrgustikku võrgustike tegevust ning me oleme avanud uksed selleks, et võtta vastu palju Süüria pagulasi. praegu moodustavad Süüria pagulased kakskümmend viis protsenti Liibanoni elanikkonnast. tegemist on tõesti tohutu, tohutult suure pagulaste arvuga. ma tahaksin ka öelda, et Süüria pagulaste teema Liibanonis ei puuduta ainult Liibanoni, vaid tegemist on teemaga, mis puudutab äh, seda piirkonna laiemalt ja rahvusvahelist üldsust, sellel on oma majanduslikud ja poliitilised tagajärjed ja sotsiaalsed tagajärjed. see avaldab mõju ka meie riigi sisepoliitikale ja tasakaalule, tasakaalule Liibanoni kogukonna vahel tasakaalu Liiban-, Liibanoni kogukonna tasa, tasakaalule, mis on kirjas meie konstitutsioonis. Liibanon aga ei ole soovinud sulgeda uksi Süüria pagulastele, kuna me üritame austada rahvusvahelisi inimõiguste põhimõtteid ning ma tahaks öelda, et Liibanon, mis on mosaiik erinevatest kogukondadest, mille vahel valitseb väga äh, väga habras tasakaal, meie riik koosneb peamiselt vähemustest, vähemustest aga, kes soovivad moodustada ühe riigi kõigi oma ning see, see riik tõesti väga, väga äh, hapra tasakaaluga riik on tõesti soovinud aidata ja abistada pagulasi, aga me tahame öelda, et samasugune eetiline ja moraalne vastutus on kõigil rahvusvahelise äh, rahvusvahelisel areenil tegutsevate riikide ees. Liibanon ei ole ainus, kes kannab sellist äh, vastutust, äh, aga Liibanon ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, seda hoolimata sellest väga haprast olukorrast, milles Liibanon ise on. Liibanon on üritanud teha kõike, mis võimalik selleks, et abistada Süüria pagulasi ning kui näha, mis toimub, kui raha, näha tõesti ähm, riiki kokku kukkumas äh,, näha seda hullust, mis seal toimub, kui näha, kuidas inimesed kannatavad, siis meil on vastutus selle, äh, nende inimeste ees. kui need inimesed on valmis äh, suvalistele, suvaliste paadikestega teele asuma, siis tuleb neile ulatada käsi, tuleb teha jõupingutusi nende aitamiseks, aga lisaks sellele see draama ei ole sündinud ei millestki, see draama on kodusõja tulemus ning meil Liibanonis on samuti olemas viieteist-aastase kodusõja kogemus ning kui tegemist, ükskõik kas tegemist on kodusõjaga või muude piirkondlike konfliktidega, siis vaja on leida neile lahendus, vaja on, et me kõik osaleks lahenduse leidmisel ja et tegemist oleks lõpliku lahendusega, et oleks sellise lahendusega, mis tuleks kiiresti, mis võimaldaks vähendada pagulaste kannatusi ja et see võimaldaks samuti vähendada probleemide ulatust. täna on äh, väga vaja teha tööd äh, selle nimel, et vähendada Süüria rahva kannatusi ja meil on õnnestunud vähendada Süüria pagulaste kannatusi Liibanonis. ma arvan, et me peame äh, ründama selle probleemi juuri, vaja on leida lahendus sellele sõjale, mis selles Äh, riigis äh, vala-. ja nüüd on sõna härra Salabal Hugil. Äh, juhataja vabandab, et ta ei, on, luges valesti härra Salah Balhugi Liibüast, kes on Liibüa inimõiguste komisjoni liige ähm, Liibüa esindajate kojas ja jõudis siia suurte raskustega, palun pidada, pidage kinni kolme minuti reeglist, sest muidu meil läheb raskeks. tere päevast kõigile, tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Liitu, et äh, kutsusite meid osalema sellel koosolekul, teades, et äh, see koosolek toimub väga kriitilisel hetkel. on Vahemere äh, äärsed riigid teadlikud ohtudest, millega meil praegu tegemist on, aga ikkagi sooviksin veelgi korrata, kui tänulik ma olen selle küllakutse eest ma tahaksin teile kinnitada, et Liibüa osaleb selle humanitaarprobleemi lahendamises. ma arvan, et meil on vaja võtta julgeid seisukohti ning kasutada ära seda kohtumist, loomaks raamistikku, mis võimaldab neid humanitaarprobleeme lahendada seoses Süüria pagulastega. vaja on leida ka pikaajaline strateegia mis võtaks arvesse poliitilist olukorda, neid poliitilisi pingeid, mis äh, neis riikides äh, praegu on lahvatanud. me arvame, et äh, igal pool Araabia maailmas on toimumas muutusi, eriti Liibüas, nelja, neli aastat me oleme teinud tööd selle nimel, et viia läbi muutusi Liibüas, aga meie ei ole saanud rahvusvahelist abi, mida me ootasime. erinevad organisatsioonid ulatasid meile käe, paljud moslemi organisatsioonid samuti, kes äh, olid alguses äh, äh, valmis abistama ning ning seetõttu jõudsid meie linnadesse need organisatsioonid, kes soovivad äh, šariaati kehtestada ning meie äh, kardame mm, islamiriiki ning me kardame, et seetõttu liibüalased üritavad lahkuda meie riigist äh, selleks, et minna pagulastena mujale see, mis toimub Siir-, Süürias, Jordaanias, Iraagis, on väga sarnane sellega, mis toimub meil ning seetõttu kutsume üles pikaajalise poliitika vastuvõtmisele. ma tahaksin meelde tuletada seda, et Liibüa pärast seda, kui lõppes Gaddafi, tehti lõpp Gaddafi režiimile, alustas tõelist koostööd Euroopa Liiduga. aga Liibüas toimus poliitiline riigipööre, parlamendi vastu suunatud riigipööre ning me loodame, et järgnevate päevade jooksul äh, äh, ÜRO ja Euroopa Liidu abiga jõuame me lahenduseni ning loodame, äh, et ka meie Araabia ja Magribi vennad aitavad meid selles. ma sooviks täna inglise keeles esineda üleskutsega. see, mis on minevikus toimunud, need õppetunnid, mis me oleme õppinud minevikust, me peame toetama riike, eriti päritoluriike ning ma tahaksin Saheli ja Sahara riike rõhutada ja Iisraeli ja Süüriat ja Iraaki rõhutada, et me tõesti teeme kõike selleks, et vähendada äh, pagulaste voolu ning tuleb äh, tunnistada, et paljudel Euroopa riikid, äh, Euroopa äh, riikidel on partnereid nendes inimkaubitsejate võrgustikes ning vaja on pikaajalisi seiratavaid programme, mis tõesti toimivad ja siis me saame tõesti olla uhked enda üle ja kuskile jõuda sellega. Liibüas me loome riikliku ühtsuse, rahvusliku ühtsuse valitsuse järgneva kolmekümne kuue, neljakümne kaheksa tunni jooksul, mis äh, tegeleks Sahara järgimisega, äh, Vahemere jäl-, järgi, jälgimisega, meil on vaja äh, koolitust mõlemal poolel selleks, et oma piire kaitsta. kui me ei, teisi naabreid ei koolita, siis ei ole sellest mingit kasu. meil on vaja koolitada rohkem ira-, süürlasi, iraaklasi, jordaanlasi selleks, et nad oma riikide olukorraga paremini kok-, hakkama saaks, meil on vaja piirkondlikke programme, meil oleks vaja rohkem strateegilise info jagamist erinevate agentuuride vahel, ükskõik kas tegemist on julgeolekuagentuuridega, selleks et tõkestada neid, kes kasutavad neid ähm, äh, süütuid inimesi ära, kes soovivad ühest kohast teise mm, minna ning me peaksime mõtlema poliitilistele küsimustele, nende teemadega tuleks tegeleda erineval moel äh, võrreldes minevikuga ning ma loodan, et äh, see töö kujuneb edukaks, aitäh! aitäh ja ma arvan, et me kõik jagame teie arvamust, et me peame võitlema inimkaubitsejatega ja mm, ja äh, Baierimaal on äh, leitud juba, tuvastatud juba kaks tuhat äh, inimkaubitsejat, kes enamasti on pärit Euroopa riikides ning see näitab, kui suur on selle probleemi ulatus ning meil tõesti on jagatud vastutus selle eest, et te saaksite taastada oma riik, toimiva riikluse oma koduriigis ning nüüd on sõna Maroko parlamendi äh, äh, Mm, liikmel härra Mehdi Ben Saidil. palun äh, pidage kinni kolme minuti reeglist. aitäh, esimees, aitäh väliskomisjonile, kes kutsus meid osalema sellel arutelul, mis äh, puudutab kogu inimkonda, seda inimkonda raputas väikese Highland Courti foto, NATO, kes eh, lamas Türgi rannal. ja kuivõrd me oleme siin selleks, et arutada rändevoogude küsimust ja inimõiguste austamise küsimust rändevoogude kontekstis Vahemerel, siis tahaksin meelde tuletada, et üks peamisi inimõigusi on õigus elule. ma tahaksin meelde tuletada, meelde, et kaheksakümmend kolm protsenti Süüria põgenikest, kellest rääkis härra Guterres, riskivad sellega, et nad panevad äh, kaalule oma elu, põgenedes koduriigist, kus nad on Daeshi ja Süüria sõjaväe kahe tule vahel. ma tahaksin teile meelde tuletada siinkohal, et Maroko võtab vastu umbes kolm tuhat äh, põgenikku Süüriast. vähemalt kolm tuhat süürlast on äh, palunud varjupaika ja kaks tuhat neist on juba vastu võetud, ma ei räägi äh, Sahara tagustest põgenikest, sest neid on väga palju kuid Ähm, Euroopa põgeniku, Euroopasse tulevad põgenikud on siiski peamiselt Süüriast, Afganistanist ja ka mõnel määral Liibüast pärit. ma tuletan teile meelde, et äh, tund aega oli Maroko ja Melia okupeeritud territooriumi vaheline piir suletud mõnda aega tagasi, sest äh, kaks tuhat süürlast ründasid seda piiriületuspunkti selleks, et äh, üle piiri äh, tungida. võib-olla nad ei tahtnudki üle Vahemere tulla, kuid nad tahtsid sellest piirist üle pääseda. ma tahaksin teile meelde tuletada ka, et ma osalen parlamendi segakomisjoni töös, mis ühendab Marokot ja Euroopa Liitu ning härra Antonio Panseri on kaasesimeheks nägid seda täna hommikul ja selles komisjonis osalevad ka mõned teised Euroopa Parlamendi saadikud. see komisjon on juba mitmel korral koostanud raporteid rändeküsimuses, mina ise olin samuti selles küsimuses kaasraportööris. ma tahaksin kiiresti tuua välja ka nende raportite järeldused. me võtsime need küsimused kokku eh, järgmiselt Äh, rändevood hõlmavad äh, kolme riski, kõigepealt äh, negatiivne kuvand, mida süvendab veelgi majanduskriis, Euroopal on tõesti selline oht olemas, teiseks on suur rändevoogude surve ja kolmas on usk, et rändeprobleemi saab lahendada Euroopas ainult äh, ilma astumata kontakti kolmandate riikidega. minu koduriik on nii lähteriigiks kui transiitriigiks ja ma arvan, et me peame väga palju või natuke rohkem aega pühendama nende küsimuste lahkamisele, aitäh! Herzlichen Dank für Ihre Darlegungen aitäh nende selgituste eest ja nüüd anname sõna Tuneesia parlamendi esinejale Karim Halalile, kes on inimõiguste ja vabaduste komisjoni liige sealses parlamendis. Teil on sõna. härra esimees, kallid kolleegid, daamid ja härrid, lugupeetud parlamendi liikmed, aitäh selle kutse eest, et et kutsusite meid osalema sellel olulisel kohtumisel, kus käsitletakse väga aktuaalseid ja tähtsaid küsimusi. ma teen kiiresti rändeprobleem ja põgenikevoog nõuab kiiret lahendust. siin meenutati väikese poisi pilti, kes lamas Türgi rannal seda pilti oli vaja selleks, et inimesed äh, mõistaksid, mis toimub Süürias, Liibüas või mujal konflikti kolletes ja mis loovad selliseid rändevooge. inimesed mõistsid, millised on nende rändevoogude põhjused. meie oleme äh, täieliku eitamise vastu ja me oleme ka kvootide vastu, mida mõned soovivad sisse viia meie meelest ei ole tegemist hea vastusega sellele probleemile. meie arvame, et siin on vaja mitmemõõtmelist probleemikäsitlust. tõepoolest on vaja julgeolekust lähtuda, sest äh, on teatud võrgustikke, maffiaid, mis kasutavad äh, inimesi ära ja ekspluateerivad neid meil on vaja tõhusat koostööd riikide vahel, et seda probleemi lahendada. samuti on vaja minna nendesse riikidesse, vaadata, kuidas saaks nendega luua viljakat partnerlust selleks, et luua töökohti kolmandates riikides, anda noortele lootust, samuti on vaja probleemi lahendada humanitaarses plaanis, sellepärast et me ei saa äh, luua humanitaarkriisi ja siis pöörata sellele selga, me peame eelkõige minema kriisikolletesse, ulatama abikäe, sõjad, mis on puhkenud Süürias ja Liibüas, Mm, ka meie Tuneesias kannatame selle all, mis Liibüas toimub. me oleme vastu võtnud juba üle miljoni põgenikku paar päeva pärast Tuneesia revolutsiooni, kui me isegi olime väga keerulises olukorras, siiski tervitasime oma vendi liibüalisi avasüli, öeldes, et ja me ei äh, hüüdnud teisi appi seda tehes, samas me ei ole Euroopast väga kaugel, te teate seda, isegi Liibüa probleem tekkis pol-, teatud poliitiliste otsuste ja poliitiliste vigade tagajärjel. NATO tunnistas, et äh, Liibüa olukorda lahendati väga halvasti. samas ei saa valmistada ette poliitilisi lahendusi tagantjärgi. diktaator kogutati, kuid poliitilist lahendust ei olnud. E, aga Euroopa kordab samu vigu ikka ja jälle. meie Tuneesias vaatame seda lihtsalt hämmeldunult pealt. Euroopa, kes kutsub üles demokraatiat kaitsma ja inimõigusi austama, me usume seda muidugi kõik, kuid me ei saa lihtsalt äh, tõugata riike kuritegu äärele ja siis tulla koju tagasi, tehes nägu, et midagi ei juhtunud, me peame probleemi põhjused lahendama, kui me tahame rändeprobleemi lahendada rände põhjusteks, aga on just sellised äh, tekitat-, kunstlikult tekitatud probleemid, me võime muidugi olla diktaatorite vastu, aga me ei saa siin visata last koos pesuveega aknast välja lihtsalt. Herzlichen Dank für Ihre suur tänu teie sõnade eest, mis osaliselt tõesti olid ka õigustatud, jah, tõesti, teatud juhtumitel lääneriigid sekkusid, aga see ei toonud endaga toredat lõppu kaasa ja tõesti, teie kriitika selles osas oli täiesti õigustatud ja te tõite selle kohta ka näiteid. ja nüüd saab sõna härra Hamza Takk Türgi Rahvusassamblees, ta on inimõiguste komisjoni liige Türgi parlamendis. ka teile tahan öelda, et me tunnustame seda, kui palju Türgi on juba siiamaani pagulasi vastu võtnud. Teil on sõna, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. lugupeetud head äh, parlamendisaadikud, kallid sõbrad, äh, tervitan teid. Siia Padir on HDP partei liige, seda ei tohi ka ära unustada, me oleme praegusel hetkel väga raskes kriisis ja tõesti kolm minutit on liiga vähe, et rääkida sellest õudsest kriisist. kahjuks on väga paljud põgenikud oma teel äh, koduriigist välja oma elu kaotanud. pärast äh, sõda on põgenikuvood võtnud täiesti uskumatu mõõtme. me peaksime küsima, miks keegi oma koduriigist lahkub, miks põgenetakse äh, koduriigist ja minnakse mandrile, mille kultuuri te ei tunne on ju täiesti ilmselge, et selline põgenemine toob endaga kaasa väga palju probleeme. me pea-, kui sellised inimesed äh, lahkuvad koduriigist, siis see tähendab, et neil ei ole mitte mingit muud võimalust. ma arvan, et sellega tuleb arvestada, kui me räägime pagulastest. Süüria Süüria kriis toimub tõesti Türgi piiridel, vaadake ainult numbreid, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Türgi äh, püstitanud äh, põgenikelaagreid. meil on kaks miljonit Süüria kodanikku, kes elavad praegu Türgis pagulaste laagrites. me vaatame, mis numbrid on vastu nu,, vastuvõtmise osas, kui me võrdleme Euroopa numbreid Türgi numbritega, siis äh, reaalsus räägib oma keelt. praegusel hetkel oleme me kulutanud kuus miljardit liiri selleks, et vastu võtta pagulasi Süüriast. me oleme saanud abi nelisada miljonit dollarit, äh, väga paljud äh, inimesed on äh, lahkunud oma koduriigist naaberriikidesse. meie Türgis oleme ajanud avatud uste poliitikat, me oleme vastu võtnud kõik, kes on soovinud tulla ja nagu ma ütlesin, umbes nelisada miljonit dollarit oleme me saanud abi äh, pagulaste kriisi lahendamiseks ja see on ilmselgelt liiga väike summa. peale selle oleme me pakkunud erinevaid teenuseid äh, pagulastele. me üritame pagulastele pakkuda ka koolitusi, keeleõpet. me, meie vastuvõtukeskme, keskused töötavad väga kõrgete standarditega, me oleme tegelikult ka suurepäraseks eeskujuks teistele me oleme loonud põgenike äh, laagreid, tihti on tegemist telkidega, äh, kus need inimesed elavad, inimesed, kes on meieni jõudnud, võivad äh, kutsuda järele ka oma perekonnad. me üritame alati telklaagritelt üle minna konteinerlaagritele, sellepärast et seal on elutingimused paremad ja peale selle üritame me hoolitseda selle eest, et lapsed saaksid oma kooliteed jätkata sellel perioodil me oleme, kui tavaliselt saime me äh, piiridel kätte umbes viisteist tuhat inimkaubitsejat, siis sellel aastal on see number juba viiskümmend tuhat mis näitab, et Türgi pingutab, kuid ka Euroopa poliitika peab pingutama. viimasel ajal on üritatud Euroopas äh, ehitada müüre. meil on väga kahju sellest. Euroopa peab hakkama saama suure Äh, rändevooga ja see, et Euroopa nüüd ukse lihtsalt kinni lööb, on väga kahetsusväärne. tegemist on kõige suurema humanitaarkriisiga, mida meie riik äh, praegu läbi teeb. me näeme õudseid äh, draamasid, inimesed lihtsalt uppuvad suure suurimaks näiteks selle kohta on see pisikene poiss Ailan, kes lihtsalt uppus äh, meil tuleb lõpetada inimeste hukkumine ja on täiesti ilmselge, et me peame seda tegema üheskoos. me peame parandama äh, just rannikuvalvet, äh, äh, Vuulast Ismesse sõidetakse paatidega ja sinna just jõuavadki kõik need inimesed, kes üritavad siis Türgist edasi jõuda Euroopasse ning äh, me näeme, kuidas rändevood iga päev nõuavad inimelusid. ja samal ajal Euroopa paneb uksed kinni. meil on probleeme ka sellega, et me peame tagama äh, põgenikele äh, pesemise võimalused, võimalused suhelda omastega ja on täiesti selge, et vastutuse peavad võtma nii Türgi kui ka Euroopa selleks, et me saaksime pakkuda neile äh, paremaid võimalusi. tegemist on otsustega, mis tuleb vastu võtta poliitilisel tasandil ja numbrid näitavad, et tegelikult me ei ole veel väga kaugele jõudnud aitäh, läheme nüüd arutelu juurde, kordan veel kord, et igalühel on üks minut kõneaega ja peame sellest ka kinni. sest muidu meil ei õnnestu anda vastuseks sõna meie kolmele külalisele. härra Koeljo, palun esimesena. aitäh, aitäh kolmele kõnelejale ja õnnitlused Antonio Guterresele ja aitäh proua Valencianale. mitte ainult äh, tehtud töö eest, vaid ka äh, aitäh sellest, et olete nii väheste ressurssidega pidanud seda tööd tegema ja olete väga hea töö ära teinud meil on humanitaarabi andmisega probleeme ja meil on ka kvoodiprobleemid, et oleks tagatud mingisugune solidaarsus, mida muidu spontaanselt ei teki. põgenikud näiteks saadetakse riikidesse, kuhu nad ei soovinud minna, see on probleemiks. ma tahaksin üle korrata seda, mida te ütlesite nõukogu kohta ma arvan, et Schengeni leppe peatamine oli õige otsus selleks, et paremini põgenikke aidata, kuid nende riikide vahel, kes otsustasid Schengeni peatada selleks, et olukorda paremini lahendada ja nende vahel, kes Schengeni peatasid selleks, et vaba liikumist takistada ja peatada rändevooge, on siiski suur vahe ja ma tahaksin teada, mida komisjon kavatseb nende kahe juhtumi puhul teha nüüd väliskomisjoni raportöör. aitäh. härra esimees, nagu te ütlesite õigustatult, siis me huvitume põhjustest, kuid me huvitume ka tagajärgedest, me peame vaatama humanitaarset külge siin on kõik need inimesed, kes talve tulekul kindlasti väga palju kannatavad. kuid kui me pöördume nüüd põhjuste juurde, siis ma tahaksin teada, millist rolli soovib mängida Euroopa Süüria probleemi lahendamisel. ma pöördun siin proua Mogherini poole, mida te teete selleks, et käivitataks hädavajalikud algatused Ameerika Kreeka ja Türgi toetavad äh, Süüria mässulisi, Venemaa toetab härra Assadit äh, ja Euroopa äh, samal ajal Daesh raiub päid maha, Euroopa peab samuti tegema midagi, sest tegemist on meie probleemiga, meie kannatame selle kriisi tagajärgede all. aitäh, härra Köökhop, palun! ei siiski härra Austrevitšus. aitäh, esimees. aitäh kõigile, kes selles arutelus osalevad. kõigepealt kaks märkust, Euroopa piirikontroll peaks tuginema ühisele tegevusele, ma vaatasin komisjoni vastavaid ettepanekuid, Euroopa piirisüsteem peaks olema Euroopa kaitse- ja julgeolekumissioonidega toetatud, mida viiakse läbi Euroopa naabruses. Te, kõrge esindaja, te ütlesite õigustatult, Euroopa peab olema osa lahendusest, aga pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat, loodi uus Venemaa Novorossija Ida-Ukrainas. Putini sammud relvade saatmisel eh, Süüriasse toob, eh, ma kardan, endaga kaasa uus Süüria, mis ei ole osa lahendusest, vaid tekitab hoopis uusi probleeme. ma arvan, et sellel teemal tuleks käivitada ülemaailmsed läbirääkimised, sest kui meie näeme mingisugust, eh, kui me näeme seda tendentsi, siis see toob endaga kaasa rohkem kriise ja mitte rohkem stabiilsust selles piirkonnas, aitäh. Mrs Ferdiad. proua Veržea, palun aitäh. lõpuks harjuta mu nimega võib-olla ka ära. ja on tõesti humanitaarkriis ja Euroopal puuduvad vahendid oma rändepoliitika tõttu tõttu meil on piiride sulgemise poliitika ja me näeme, et mõned liikmesriigid käituvad täiesti haletsusväärselt, mul on väga kahju seda öelda, isegi neljakümne tuhande ümberpaigutatava osas ei suuda nad kokku leppida ja, ja me jäime siis kolmekümne nelja tuhande inimese juurde, nagu juulis kokku lepiti, me ei suuda leida rahast, toetust humanitaarabi andmiseks, te ütlesite seda proua Mogherini, liikmesriigid vähendavad rahalist abi ja sama probleem on ka arenguabiga, nii et kelle üle me siin õieti siis nalja teeme? ma püüan oma sõnumi kiiresti kokku võtta. kuidas teha vahet tõeliste põgenike ja teiste vahel, sest nendel teistel inimestel on samuti õigusi, ma kardan, et nendest ei peeta piisavalt kinni ja ähm, mul oli ka küsimus Türgi kohta. aitäh, üks minut kakskümmend, härra proua Lohviler, palun. aitäh, härra esimees, ma tahaksin äh, tulla selle juurde, mida härra Guterres oma sõnavõtu lõpus ütles, et meil on vaja rohkem meetmeid selleks, et legaalseid koridore Euroopasse luua. mõningaid võimalusi on siin juba mainitud, aga sellest on liiga vähe ja sellepärast oleks väga hea, kui härra Avramopoulos selle kohta veel midagi öelda saaks. ja peale selle leian mina, et kui meil oleks rohkem legaalseid koridore, siis oleks meil võimalik ka inimkaubitsejate ärile lõpp teha. peale selle rääkisite, et me peaksime kolmandate riikidega rohkem koostööd tegema ja need paljud mõtted, mida te selles välisteenistuse dokumendis välja toote, leiavad ka minu toetuse, kuid ma tahaksin küsida ka Khartoumi protsessi kohta. me räägime siin olukorrast Eritreas, te otsustasite veelgi rohkem arenguabi anda ja ma tahaksin teada, kuidas te selle tingimustega sidusite sellepärast, et autoritaarne valitsus Eritreas vastutab selle eest, et nii paljud riigid põgenevad koduriigist mitte just vaesuse pärast, vaid selle allasurumise pärast. Eh, härra Kaaver järgmisena. kas teda pole enam kohal? Sorry. If I pardon, Elmer. Thank you, Chairman. Commissioner suur tänu, Harald Wilson vabandust, härra Jun-, Juncker ütles eelmisel nädalal, pidas oma olukorda Euroopa Liidus kõne, seda aplodeeriti, räägiti Euroopa Liidu olukorrast, aga praegusel hetkel me näeme, et liikmesriigid ei ole paraku olnud nõus äh, Euroopa Liidu institutsioonide ideede rakendamisega me teame, mida on tehtud küll Saksamaal, aga Ungari läheneminegi on meile tuttav. minu jaoks on üllatav see, et kui meie tegime omapoolse ettepaneku, kritiseeriti meid, paistab, et kohustusi on valmis võtma inimesed ainult sõltuvalt sellest, sõltuvalt sellest, kes need ettepanekud teeb. meenutati meile just siin tuhande üheksasaja viiekümne kuuenda aasta pagulaste kriisi, minu enda vanaema oli valmis vastu võtma Ungari pagulaste pere, nii et ärge arvake, et Euroopa Liidu institutsioonid on kuidagi kõrgemal positsioonil ja idealistlikumad siin. ja ka minu oma vanaisa oli pagulane Saudi, Saudi Araabia on valmis võtma äh, väga palju vastu to- äh,, pagulasi ja ma tahaks tahaksin teada, kas te olete teinud laiemat koostööd äh, teiste võimalike abi aitajatega ja ma kuulsin eile informatsiooni, et väga paljud Süüria pagulastest võivad tegelikult olla islamiriigi liikmed. me oleme kuulnud äh, kristlastest pagulastest, kes tunnevad muret äh, omaenda turvalisuse pärast pagulaste laagrites, ma tahaksin teada, mida te teete koostöös ÜRO pagulaste ülemvolinikuga selle ärahoidmiseks. palun pidage kõneajast siiski kinni ja austage oma teisi kolleege ka, kes soovivad sõna. aitäh, ma tänan Tuneesia esindajat, kes lõpuks ometi ütles siin parlamendis välja tõe kriiside põhjuste kohta ja mm, mul on väga hea meel seetõttu, et meil selline arutelu siin täna toimub, ma arvan, et me peaksime kaasama rohkem selliseid riike nagu Maroko, Tuneesia või Egiptus, kellel on selgemad ideed probleemide põhjuste kohta kui eurooplastel, püüame probleeme lahendada läbi põhjuste leidmise, mul on väga kahju, et Euroopa mm, võitleb ainult inimkaubitsejate vastu. meie tahame juba kümme aastat, et et ähm, me peame suunama oma tegevuse kuritegelike jõugude vastu, kes kasutavad inimesi ära. kui nelikümmend tuhat esimest pagulast jõudsid Euroopasse, siis isegi Angela Merkel pidi tegema vähikäiku, see ei olnud äh, väga austusväärne temast. esimees sekkub. Teil võib olla oma arvamus, aga te peaksite siis välja, välja ütlema selle aja jooksul, mis teile on antud ja muide, mul ei olnud siiamaani teada, et Kreeka Serbia ja Serbia-Ungari ja üleüldiselt Vahemere piirid äh,. Itaalias on ka Schengeni piirid, see on arvatavasti teie äh, tõdemus ja seda jama pole teile meile vaja seletada. härra Plenkovitš, palun järgmisena. suur tänu, äh, lugupeetud esimees Brock, äh, võib-olla kaks täpsustust võib-olla eilse kohtumise kohta, millised meetmeid kavatsetakse, võetakse selleks, et piire paremini hallata, pean siin silmas välispiire ja teiseks, millised on täpsemad plaanid äh, Lääne-Balkani riigi rändevoogude konverentsi kohta? see jäi pisut ebaselgeks praegu. aitäh aitäh, härra esimees, Euroopa Parlament ja komisjon nõuavad juba aastaid, et meil töötataks välja mõistlik poliitika ja liikmesriikide selged lahendused, kuid siiamaani täiesti eduta ja see, mis eile vastu võeti, on jällegi dokument, kus öeldakse, et ei soovita sellega tegeleda. ja ma tahaksin välja pakkuda meetme, mida kasutatakse muidu ainult paavsti valimisel, et paneme kõik valitsusjuhid ühte ruumi kinni ja nad võivad välja tulla alles siis, kui on leitud lahendus ma leian, et see dokument on skandaalne, väga paljudes artiklites räägitakse piirikontrollist ja tagasisaatmispoliitikast. olgu, aga see on kõik. meile öeldakse, et liikmesriigid ja komisjon leppisid kokku võimalikes ümberjagamistes meil ei ole siin vaja midagi enam välja töötada, liikmesriigid peavad lihtsalt ütlema, palju nad võtavad vastu. siis räägitakse kiirest ja tõhusast ümberjagamisest ja nad selgitavad ka, mida nad selle all mõtlevad. juulikuus nad otsustasid, et nelikümmend tuhat inimest jagatakse ümber, nüüd septembrikuus mõned liikmesriigid äh, lubasid et selle aasta novembrikuu lõpuks nad äh, äh, ka oma lubaduse teostavad, see on tõesti tõsiselt tõhus ja tõsiselt kiire. ja nüüd siis komisjoni ettepanekud üheksandast septembrist, kus öeldakse, et äh, kutsuvad Euroopa Parlamenti üles äh, seda küsimust vaatama kui kiireloomulist. ma väga vabandan, aga see parlament on juba ammu võtnud vastuse äh, sellele otsusele, eelmisel nädalal me võtsime vastu resolutsiooni, kus me palume, et kõikides erinevates valdkondades tuleb midagi ette võtta ja nüüd liikmesriigid peavad midagi ette võtma. meil ei ole piisavalt aega siin, et ministritel, valitsusjuhtidel veel kord lasta kokku tulla. mitte ainult äh, pagulastel, meil on vaja midagi teha ja teha on vaja kohe kõnelejal on mikrofon välja lülitatud. viimast korda olen ma nõus sellega, et keegi ületab oma kõneaja niiviisi. meil ei ole vaja seda, et valitsused tuleksid suletud uste taha kokku. meil on vaja, et meil oleks äh, korralik seadusandlik protsess käigus äh, enamushääletusega ja nõukogu on see, kes siin kaikaid kodarusse loobib, kui nad ei soovi seadusloomeprotsessi, õigusloomeprotsessi niiviisi ellu viia. nõukogu peaks tavalise, tavalist õigusloome protsessi lubama, sellisel juhul me jõuaksime õige lahenduseni enamushääletuse kaudu, seda tuleb teha nagu kord ja kohus no.. Äh, vabandust, härra esimees, aga liikmesriigid on olnud küünilised oma suhtumises ja mina pean ka saama endale lubada iroonilist suhtumist liikmesriikides toimuvasse. kõigepealt see, mida mina ütlesin, oli juhtida tähelepanu sellele, mis oleks lahendus probleemile, enamushääletus. see on kõige tähtsam. kaheksateist aastat juba, kaheksateist aastat juba liikmesriigid ja minu liikmesriik äh, sinna hulgas, sealhulgas, on takistanud enamushääletust äh, siseküsimustes ja varjupaiga küsimustes. ja see on olnud peamine probleem ja selle aasta algusest peale liikmesriigid, kõik liikmesriigid, minu enda oma sealhulgas, on takistanud seega normaalset arengut. ja öeldakse, et äh, mingi asi on kas Euroopa pädevus või mitte Euroopa pädevus. vot sellises olukorras oleme praegu. seda tuleb nõukogule ette heita, nad ei ole teinud selles osas oma tööd nagu kord ja kohus ning ei ole lubanud äh, normaalsel õigusloome protsessil käia oma rada. härra Vaigel, palun think... suur tänu, esimees. ma arvan, et siin oleks õigustatud õig-, välja öelda, et Euroopa Parlament peab kandma oma vastutust ning peab toetama neid, kes praktikas midagi peavad äh, saavutama. härra proua Mogherini kõigepealt, temal on kõige rohkem vaja vastu tuult käia. väga palju on Euroopas neid inimesi, kes äh, ei soovi, et Euroopa ühtse rindena tegutseks ma arvan, et ohtlik oleks, kui praeguses olukorras meiegi oleksime valmis äh, riike jagama headeks ja halbadeks riikideks, ida- ja lääneriikideks äh, niiviisi. ma kutsun meid kõiki üles, palun ärge hakake kedagi siin häbimärgistama, suurepäraseid äh, solidaarsuse näiteid ja eeskujusid on nii ühel kui teisel pool ma arvan, et meie diplomaatilised pingutused, meie diplomaatiline tegevus peaks püüdma selle poole, et kõik osalejad oleksid kaasatud ilma kedagi diskrimineerimata, ilma mingisuguseid eelarvamusi rakendama, Iraan, Venemaa, Iraak, Saudi Araabia, Katar ja teised. me oleme teinud minevikus ränku vigu, vältigem neid tulevikus, aitäh! Grazie Presidente, vorrei fare una domanda. aitäh, mul on küsimus, ühe konkreetse küsimuse kohta, millest rääkis kõrge esindaja. me oleme nüüd mereoperatsioonide puhul liikumas teisest faasist kolmandasse. ma tahtsin küsida äh, selle kohta, mida ütles välimis-, Vene välisminister Lavrov ja mm, siis äh, kõigepealt, mida tähendab võistlus inimkaubitsejate vastu, kui nüüd ei tulda Euroopasse enam mitte suurte laevadega, vaid kummipaatidega ja tihtipeale keegi ei juhi neid seega inimkaubitsejad on nüüd väga kaugel, mida tähendab äh, Liibüa territoorium ja territoriaalveed ning äh, milliseid äh, õppetunde on Euroopa saanud eelnevast, eelnevatest vigadest, nagu ütles ka Tuneesia esindaja. Äh, minu kõneaeg on kahjuks läbi, seega lõpetan, aitäh. Eh, suur tänu, härra esimees tahtsin rääkida teemast, mida on maininud nii mõnedki teised. nimelt liikmesriikidel puudub tahet oma panus anda, et aidata inimesi, kes on kriisi tõttu hädaolukorda sattunud. null koma seitse protsenti on eesmärk, jah. humanitaarabi tuleb anda praegu, kuid meil on vaja ka pikaajalist abi ning äh, rõhutaksin, et see on oluline, me peame tagama, et äh, vahendeid oleks äh, humanitaarkriisi lahendamiseks praegu, aga ka pikaajaliseks humanitaarabiks, et selle kriisi probleemide vastu võidelda, aitäh. järgmisena saab sõna härra Schaffhauser merci, euh, president, pour cette euh, réunion très utile. aitäh selle väga kasuliku kohtumise eest, ma tahtsin lihtsalt meelde tuletada, et inimõigused nagu ka Türgi esindaja äh, viit-, aastas on olnud ettekäändeks kaose tekitamisel kaheksasada, kakssada tuhat hukkunut olukord äh, Süürias, ebastabiilsus Liibüas, me oleme inimõiguste nimel tekitanud äh, kaos äh, väljaspool Euroopat, meie kutsume seda siis oma õiguseks aga inimestel on õigus põgeneda sellest kaosest kuid ma tahaksin rääkida ka õigusest kultuurile, identiteedile, omandile, turvalisusele, mis on Euroopa kodanikel ja te ei saa üht õigust vastandada teisele. ma tulen härra Guterrese sõnavõtu juurde äh, tõepoolest tuleks luua seaduslikke rändeteid, tuleb identifitseerida tõelised pagulased ja olukord kontrolli alla saada, muidu toimub tõeline kokkuvarisemine, aitäh. Thank you very much uh,, high representative. suur tänu, lugupeetud kõrge esindaja, meil oli väga hea meel uh, kuulda, et meil on ühtsus välistegevuste kontekstis, me oleme väga head sümptomite ravijad, kuid meil ei ole vahendeid selleks, et seda traagilist olukorda lahendada. kes kavatseb selle musta töö ära teha ning äh, need äh, metslased selle planeedi, sellelt planeedilt välja juurida? väga paljud äh, juhivad tähelepanu sellele, et me näeme sümptomeid, me näeme, kuidas miljonid inimesed tulevad Euroopa piiridele, äh, ma hindan kõrgelt seda, mida me teeme, me peaksime veelgi rohkem ära tegema humaansuse vainus, aitama neid äh, rändevoogudest puudutatud inimesi, kuid kui inimesed on kaotanud igasuguse lootuse, äh, pöörduda tagasi oma koduriiki, nagu härra Guterres ütles, siis see tragöödia ainult kasvab ning kannatused ainult kasvavad kuidas äh, saab Euroopa Liit survet avaldada teistele, äh, et, et hakatakse tegutsema kohe, muidu äh, need kannatused ei kao kuskile, vaid hoopis suurenevad. aitäh! Grazie, forse dovremmo guardarci di più. aitäh, võib-olla peaksime vaatama rohkem peeglisse, sellepärast sellest, et äh, rändevoogudel on sise- ja välispõhjus, sisepõhjus äh, on Euroopa Euroopa vähene lõimumine kahe tuhande neljandast aastast peale, olen siin täiesti hämmingus teatud äh, riikide suhtumise ees ja välises plaanis oleme silmitsi otsustamatusega väliskriiside lahendamise osas. mina tahtsin kõrge volinik, kõrge esindaja voliniku poole pöörduda ja küsida ja järgmise küsimuse, meil on vaja rohkem raha, meil on vaja paremaid norme ja ma palun teil korraldada teatud kriisipiirkondades humanitaarkoridoride loomine, sest see aitab võidelda inimkaubitsejate vastu. Thank you, Chair. So in my suur tänu, esimees. eilse nõukogu kohtumise tulemust vaid äh, õigusega nimetada suureks antikliimaksiks. me näeme, kuidas inimesed on äh, traagilises olukorras, tuhanded otsivad kaitset meie liikmesriikides aga ministrid eilsel kohtumisel ei suutnud kokku leppida ei kohustuslike kvootide küsimuses, ei solidaarsuse küsimuses inimestega, kes vajavad hädasti abi. see on tõeline läbikukkumine. Euroopa Liidu alustalad äh, on vankuma löödud. meie usaldusväärsus äh, on äh, siin ohus, meie Schengeni ala, meie solidaarsus abivajajatega. Euroopa Liidu põhiväärtused, äh, inimõiguste austamine on ohtu sattunud. mida tähendavad äh, meie äh, kohustused, kui inimesed on hädas ja, ja põgenevad, väga paljud küsimused vajavad kooskõlastatud lähenemist. ma olen äärmiselt pettunud. meil on vaja näha ühtsust, mitte ühehäälsust. miks mitte hääletada järgmisel korral nõukogus? meil on vaja näidata üles solidaarsust nende inimeste vastu, kes oma elu öö, säästmise tõttu on, eesmärgil on sunnitud põgenema. praegu aga ei jõua me üksmeelele nende väärtuste osas, mille, millele Euroopa Liit omal ajal üles ehitati. mul on sellest äärmiselt kahju, aitäh. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω και εγώ την απογοήτευση που αισθάνθηκε η κυρία Μογκερίνη και εξέφρασε εδώ kallid kolleegid, mina jagan ka seda pettumust, äh, mida äh, teised kolleegid siin välja tõid. härra Juncker ütles ka seda, ainsaks lahenduseks on turvalised legaalsed äh, rändekoridorid. kuidas aga seda saavutada? meil on äh, direktiiv, mis seda keelustab. peale selle on näha, et liikmesriigid ei toeta sellist lahendust ja sellepärast tulekski nüüd küsida, miks liikmesriigid ja rahvad ei arva enam, et Euroopa Liit esindab neid ja saab probleemide lahendamisega hakkama ja kõik need sõjad, mis on praeguse katastroofi tekendanud, tekitanud, nendega tuleb tegeleda. tuleb lõpetada see verevalamine, aitäh! Hat... aitäh, järgmisena saab sõna proua Mälescu, palun. aitäh, meil on vaja solidaarsust ja proaktiivset lähenemist meie välisasjade komisjonilt ja ka Euroopa Komisjonilt ning nõukogult veel oodatakse, et me otsustavalt midagi ette võtaks olukorra lahendamisel Euroopa Liit äh, annab aga poolikuid vastuseid ainult. minul on järgmised küsimused. milliseid poliitilisi lahendusi olete te välja mõelnud? kuidas Euroopa Komisjon kavatseb kinni pidada oma lubadusest anda rahalist abi Liibanonile, Jordaaniale ja Türgile? nii kaua, kui seda on vaja selleks, et põgenike olukorda seal parandada ja kas te olete mõelnud ka äh, poliitiliste ja finantsvahendite koondamisele selleks, et konfliktile lõpuks lõpp teha? aitäh ja härra Prokk räägib mikrofonita. järgmisena saab sõna härra Freund. suur tänu, suur tänu teile kõigile nende otsekoheste sõnade eest ma olen veendunud, et kui võimuohjad oleksid teie kolme käes, siis äh, seda kriisi enam ei oleks. aga paar sõna ka meie poolt. Euroopa Liit on äh, pagulasi alt vedanud ja on iseennastki alt vedanud. me oleme seadnud ohtu kõik, mille eest Euroopa Liit on siiani seisnud äh, ja Frederica Mogherini ütles õigusega, et meie ühtsuse puudumine on mõjutanud meie tegevuse tõhusust äh, või pigem siis äh, on aidanud kaasa selle mittetõhususe kadumisele. me peame veenma oma sõpru, et ränne ei ole ühesuunaline. pidagu poolakad meeles seda, et kui sajad tuhanded neist läksid Chicagosse, siis võeti neid avalisüli vastu. ärgu nad seda unustavad ning äh, alustagem kohe diplomaatilist tegevust äh, Süüria liinil, nagu Frederica ütles, Iraan, Venemaa, kõik äh, võiksid olla huvitatud selle sõja lõpetamisest ning meie peaksime andma endast parima, et see sünniks. härra Kirkhoff. suur tänu, ma teen lühidalt. ma olen täiesti nõus sellega, mida siin on öeldud, nimelt Euroopa Liit ja teised ja, ja liikmesriigid peavad püüdlema pikaajalise vastutustundliku äh, lähenemise poole, seadmata pagulasi äh, ebavajalikult ohtu, äh, kas transiidi teel või kuritegevuse kaudu. mina vahetasin Ühendkuningriigi Bosnia äh, pagulaste programmi eest üheksakümnendatel aastatel ja ma sooviksin teada, volinik, millisel määral Euroopa Liit kavatseb liikmesriike kutsuda üles äh, pagulasi ümber asustama äh, pagulaslaagritest ümbruskonna, see on ainukene mõistlik lahendus sellele kaootilisele olukorrale, me peaksime püüdlema selle poole ja jätma selja taha sellise kaootilise ad hoc lahendamise. proua Infeld, palun um,. Uh, I... suur tänu, esimees ma lihtsalt kordan üle seda, mida teised juba ütlesid, kuid äh, küsiksin kõigepealt, miks liikmesriigid keelduvad hääletumast? miks nad ei ole valmis äh, otsust langetama ja millal nad äh, tõenäoliselt seda siis teevad. ja teine küsimus on komisjonile, volinikule. ma tean, et teie volitused on piiratud ning me oleme liikmesriikide valitsuste äh, juhtida. Ungari on valmis kuulutama välja hädaolukorra ja põhimõtteliselt ähvardavad nad pagulasi kolmeaastase vangistusega. kas kom-, ma olin, kas komisjon tõesti ei saa sekkuda sellises olukorras ja nõuda, et liikmesriigid Euroopa põhiõigustest ja rahvusvahelisest õigusest kinni peaksid? The floor has now Mr Dias de Primera. De Primera, palun. suur tänu, härra esimees sellest, me oleme rääkinud sellest äh, viimased kakskümmend kolm päeva ning me pole siiski ühisele seisukohale Euroopa Liidus jõudnud selle osas, kes äh, selle olukorra kontrolli alla võtab. kakskümmend kolm päeva äh, erakorralist olukorda äh, ja me räägime sellest, äh, kes äh, pakub abi, kes hakkab vastu võtma, kes kannab hoolt transpordi eest ja nii edasi ja nii edasi tegemist on äärmiselt keerulise probleemiga, mina olen äh, väga palju juba näinud, kakskümmend aastat tagasi nägin ma, kuidas Miloševitši tegevuse tulemusena inimesed ühest kohast teise suunati, äh, kuidas Punane Rist pidi tegutsema ja nii edasi ja nii edasi. väga äh, palju tuleb vahendeid anda Serbiale, Kreekale, teistele riikidele, kes selle olukorraga peavad otse rindel tege-, tegelema. Äh, suur tänu, härra president. Äh, me räägiksime, ma räägiksin täiendavast poliitilisest äh, ja julgeolekuohust, mis on tekkinud pagulaste voogudega seoses pärast Ungari tegevust, Serbiagi teatas, et nemad kavatsevad samuti sõjaväe paigutada piiridele, et pagulased ei saaks Ungarist Serbiasse tagasi pöörduda tegemist on poliitilise konfliktiga, mis võib levida, mitte kasutatakse, kui, kui hakatakse kasutama sõjaväelasi juba niigi ohtlikus olukorras. sellises olukorras peaksid toimuma ka mitmetes transiidiriikides äh, valimised. ma arvan, et Lääne-Balkani riikidele tuleks anda siin abikäsi, äh, samuti ka Türgile ja teistele riikidele Süür-, Süüria lähipiirkonnas. aga ennekõike peaksime me Euroopa Liidus usaldusväärse uh,, usaldusväärseid vastuseid pakkuma hakkama. Sí, lo ha, lo ha pronunciado fenomenal. Bien, eh, yo quería preguntar al representante del ACNUR si nos podría dar datos. suur tänu, te hääldasite mu nime suurepäraselt, tahtsin küsida seda, kas te võiksite anda meil täpselt andmeid selle kohta, kui palju vahendeid oleks vaja maailma toiduprogrammile selleks, et see äh, oleks piisavalt tõhus. kas te võiksite anda mingisuguse hinnangu selle kohta? kui palju oleks vaja selleks, et meie toetus oleks vastuvõtvates riikides äh, piisav? ja võib-olla võiksite ka öelda, kui palju inimesi äh, um, kui palju oleks meil vaja selleks, et vastu võtta neid inimesi äh, Euroopas? kui me ei mõtle humanitaarperspektiivile, siis äh, meie usaldusväärsus üha kahaneb. Euroopa Parlament on siin juba mõnda aega ähm, püüdnud ähm, hädaolukorrast kuulutada, me peame midagi lõpuks ometi ette võtma. härra Kaala. üks äh, küsimus äh, volinik äh, Avramopolisele, kas keegi eilsel nõukogu koosolekul arutas, kas oleks olnud piisav enamus hääletusel, kui oleks hääletus läbi viidud ja proua Mogherini Äh, inimesed, kes äh, on praegu Serbia-Ungari piiril, on Euroopa Liidus varem olnud äh, Kreekas, Türgis. kas te ei arva, et nad tundsid ennast turvaliselt Türgi pagulaslaagrites, kas me ei oleks pidanud mitte Türgit toetama märksa varem, eraldama neile vahendeid selleks, et nad oleksid saanud pagulaste eest hoolt kanda Türgis, mitte nüüd enne valimisi järsku hakkama Türgile abi andma, finantsabi ja samal ajal nõudma neilt, et nad Türgis inimkaubanduse ja inimeste kullerlusega lõpetasid, kullerlusele piirid ette paneksid, et Kreeka ei satuks ebastabiilsesse olukorda, ma arvan, et seda tuleks teha kiiresti. proua Gomes, ma kutsusin komisjoni üles äh, kasutama oma võimalusi ja teha viie tä-, ellu oma kohustused, äh, liikmesriigid peavad midagi ette võtma ja kvootidega nõustuma. peale selle tuleb ka Euroopa Liidu väärtused välja tuua, nagu härra Guterres ütles, et äh, praegusel hetkel me tõukame neid ISISe kätesse, kui me ei kaitse oma väärtusi. ma käisin Kurdistanis, Iraagis neli päeva ja rääkisin seal kohalike inimestega ja sisepagulastega, mind ärritas see, mida nad meile rääkisid ja rohkem tuleb neid veel, ükskõik kas sõda käib või mitte, kas on suletud uksed või mitte, kui nendel inimestel kohapeal ei ole lootust, liikmesriigid vastutavad vägagi selle eest, et ei koordineerinud äh, ECO peadirektoriga ja Euroopa Liidu esindajatega, ükskõik, kas me räägime humanitaarabist või ka sõjalisest abist ja otse loomulikult ka diplomaatiline tegevus, mida on vajalik selleks, et lõpetada konflikt Süürias, võidelda ISISe vastu tõhusalt ja mitte ainult Iraagis ja Süürias, vaid ka Liibüas ja me peame olema valmis ka tõesti äh, kannad maha suruma ja aitama liibüalastel julgeolekusektori üles ehitada, sest ilma selleta ei ole neil võimalik üles ehitada korralikku valitsust. no last sentence. Mrs Theoharos. härra Theoharos, palun. Eh. aitäh, ka mina tahaksin ühele pro-, probleemi osale tähelepanu pöörata, nimelt nendele, kes lahkuvad koduriigist selleks, et sellepärast, et nad kardavad oma elu pärast. tegemist on süürlastega, kes tegelikult oma koduriigist lahkuda ei taha ja soovivad sinna tagasi pöörduda nii kiiresti kui võimalik. just sellepärast ei ole lubatud see, et me lihtsalt jätame nad saatuse hooleks, et nad peavad riskima oma eluga, Vahemerel, nii et me tõesti peaksime parandama olukorda nendes riikides, kust need inimesed pärit on. niikaua, kui neil ei ole turvalisust kodus, ei ole neil mitte mingit lootust, nii et me peaksime oma tegevust alustama nendes riikides. peale selle peame me sundima ka neid riike, kust nad tulevad, midagi ette võtma inimeste olukorra parandamiseks. selleks, et nad oma koduriigist ei lahkuks ja Euroopasse ei pöörduks Need, kes Euroopasse jõuavad, neile aga muidugi tuleb äh, abi anda. nüüd Jimmy Carteri valimiskampaania. ta ütles seitsmekümne kaheksandal aastal, et kõik Küprose põgenikud võiksid tagasi koju pöörduda, väga tore, me kõik rõõmustasime ja valmistasime ennast selleks ette. aga ärge unustage, see kehtis iga põgeniku jaoks toona ja see võib kehtida ka tänaste põgenike jaoks. see tähendab seda, et kriisid peavad lõppema ja riigid, mis neid pagulasi vastu võtavad, neid tuleb aidata. aitäh, järgmisena proua Talli, palun. aitäh, alustuseks äh, tänan komisjoni, et nad on olnud proaktiivsed, eriti just äh, proua Mogherini ja härra Avramopoulos. solidaarsus ja vastutus liikmesriikide vahel on üheks sammuks kogu selles küsimuses, aga tegemist on väga tähtsa sammuga. ja peale seda, mida me nägime eile, on täiesti vastuvõetamatu see, et teatud liikmesriigid ikka veel mõtlevad, et see ei ole nende probleem, et nemad ei pea selle küsimusega tegelema. mina olen pärit Maltalt olukord Liibüas huvitab mind seetõttu eriti ja mul oli väga hea meel kuulda siin ka Liibüa esindajaid. Ähm, mul on väga hea meel kuulda, et kokkulepe on võimalik ja ma loodan, et see kokkulepe sõlmitakse ja et meie, Euroopa Liit, äh, tõesti aitame Liibüa jalule, sellepärast et tõesti Liibüa on meie jaoks väga tähtsaks partneriks ja stabiilne Liibüa on ilmselgelt meie jaoks ka oluline ja meil on vaja ka korralikku dialoogi Araabia ja Aafrika riikidega ja jällegi siin minu üleskutse komisjonile, üritage nii palju survet avaldada kui võimalik selleks, et Malta tippkohtumine kujuneks edukaks, et meil oleks korralik vundament hakata võitlema tõesti ka rände põhjustega. aitäh, Maria! järgmisena härra Kütšuk, palun, ALDE fraktsioonist. härra Kütšuk Äh, ja esimees ütleb, et ta loodab, et ta hääldas nime õigesti, teda ei ole kohal. järgmisena härra Lopes Aguilar, palun. aitäh, aitäh, härra esimees. aitäh kõikide nende tõendite eest, mida te meile andsite ja suur tänu ka kõrgele esindajale. aitäh ka parlamentide esindajatele me ei tohi praegu tõesti lasta emotsioonidel üle pea keeda, meil on vaja konkreetseid äh, vastuseid. Äh, olematu poliitiline tahe nende riikide puhul, mida ei soovita siin välja öelda. me ei räägi ju komisjoni puhul sellest, et midagi ei te tehtaks, vaid lihtsalt rahvusvahelist õigust ei rakendata varjupaiga õigus on meil kõigil olemas, õigus kaitsele on kõigil olemas Dublini reeglid on äh, surnud, mis tuleb nüüd Dublini reeglite asemele, meil on vaja siin lahendusi selleks, et äh, asüülitaotlustega hakkama saada. siis veel, kuidas äh, neid finantsvahendeid leida, mida meil on vaja selleks, et kriisi lõpetada. see kriis ei lõpe ei homme ega ülehomme veel. peale selle Euroopa seisukohad, meil on vaja ka tõesti kõige kõrgematel tasemel ÜRO Julgeolekunõukogus midagi ette võtta. veel on jäänud kaks kõnelejat, härra Paet ALDE fraktsioonist. vabandan, kui hääldasin nime valesti, ütleb esimees. härra Paet ei ole kohal, kolleegid lahkuvad ja seega viimane kõneleja on härra Rik-, härra Guerrero Salom, palun. aitäh üks miljonit veel põgenikke. meil on vaja ka rohkem üksmeelt Euroopas, seda ütles Juncker eelmisel nädalal, et meil on vaja rohkem üksmeelt. ta nimelt nõukogus tegi vihje, et minnakse selles suunas, aga nüüd läheb kõik hoopis vales suunas. komisjon ja parlament teevad käsikäes koostööd vastavalt oma vastutusele me peame seda liitu üleval hoidma selleks, et järgmist ministrite kohtumist valmistatakse ette täpselt samamoodi nagu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumist peale. selle on meil vaja ette valmistada ka tippkohtumine Aafrika Liiduga. rahvusvaheline konverents humanitaarabi osas tuleb ka korraldada, nagu härra Guterres täiesti õigesti ütles, meil on vaja alternatiivset plaani nimelt komisjoni ja nõukoguga, samamoodi ka ÜRO UNCHR-iga. tuleb teha koostööd selleks, et leida lahendusi praegusele põgenikekriisile, selleks, et me tulevikus vähemalt probleeme peaks lahendama siin on kolleegid, kes kogemata on välja jäänud, kui härra Brock juhtis võib-olla sellepärast, et meid sellel hetkel kohal polnud. tõesti, palun kõik, pidage kinni kõneajast, üks minut. härra Barnio saab esimesena sõna, üks minut. aitäh selle võimaluse eest, ma tahtsin sõna saada kohe alguses. tulen tagasi selle juurde, millest räägiti, et me peame keskenduma oma abi andmise puhul konfliktipiirkonna ri-, naaberriikidele, kus on väga palju mm, inimesi, miljoneid inimesi. niikaua, kuni äh, nende pagulaste elu äh, pagulaslaagrites Liibüas või äh, Liibanonis või Jordaanias on nii halb, on palju pagulasi, kes soovivad kahjuks Euroopasse tulla. me peame toimima nii, et äh, see mitmemiljardiline abipakett tuleks väga kiiresti, et oleks võimalik neile anda toiduabi, äh, peavarju, haridust, äh, Pärsia lahe riigid ja USA, neid tuleb samuti üles kutsuda tegema sama palju kui meie selle rahalise abi raames. on ju tõesti normaalne, et mõni aasta tagasi oli meil nädala jooksul miljardeid võimalik pankade päästmiseks anda, aga me ei ole võimelised tegema sama selleks, et päästa elusid. ja nüüd äh, tõesti piirduge palun ühe minutiga, härra Castaldo, palun aitäh, mul on väga hea meel, et te siin täna olete, me räägime täna rändevoogude sügavamatest põhjustest, kuid diplomaatilisest vaatepunktist lähtuvalt on mul väga hea meel suurema dialoogi äh, üle selleks, et äh, lahendada seda probleemi. mõned ütlevad siin, et Süürias on vaja kaasata ka Venemaad ja Iraani, sellepärast et kohapeal äh, olukord nõuab seda, võib-olla nüüd on meid siiski tabanud valgustus vaskuse teel, kui me pöördume aga Sahara taguse Aafrika suunas, siis kas meil oleks täna võimalik välja pakkuda konkreetseid lahendusi. meil oleks vaja koostada vastavateemaline raport ja meil on vaja rääkida kõikidest mineraalidest, mis on potentsiaalsed konfliktiallikad ja me peame ähm, rääkima kõikidest kohalikest tootjatest. esimees sekkub kui me ei suuda konkreetseid vastuseid praegu anda nendele häbiväärsetele olukordadele, siis satume ise häbiväärsesse olukorda ähm.. aitäh ja üheks minutiks saab sõna härra Jurek. Rozwiązać problem trzeba przede wszystkim go zdefiniować. Selleks, et seda probleemi lahendada, on meil esmajoones vaja probleemi määratleda, äh, et määratleda selle probleemi piirid. komisjoni president Junckeri avaldus Euroopa, olukorrast Euroopa Liidus ja see, millest rääkis kõrge esindaja, see ei äh, vähenda meie hirme ja muresid, meil on vaja uusi seaduslikke äh, tehid eh, majandus eh, põgenike jaoks, ainult nii on võimalik inimesi eh, põgen-, takistada põgenemast Euroopa Liitu, kui me näeme, et inimesed paatidega sõidavad üle Vahemere, siis see ei vähenda kartusi meie koduriikides. meil on vaja võimalusi seaduslikuks majandus, äh, seaduslike majanduspagulaste jaoks, et neil oleks äh, võimalik äh, jõuda Euroopasse. kahjuks räägitakse ühel ajal ja kõnelejat üritatakse katkestada. oluline on ju ka pagulaste, inimkaubandused. aitäh, ülemvolinikuna õigus olukord tundub lahendamatuna, kuid äh, see ei ole lahendamatu, kui igaüks teeb omalt poolt jõupingutusi, sest me nägime, kuidas eelmisel aastal kuus liikmesriiki kahekümne kaheksast lahendasid kõiki äh, pagulaste probleeme, kas see ongi siis see solidaarsus, millest räägitakse aluslepingutest, ei, ma arvan, et nõukogu suhtumine on häbiväärne ja seega on meil vaja kiiresti äh, püsivat kohustuslikku kvoodisüsteemi hakata rakendama. meil peame selgelt välja ütlema, millised on meie kohustused, muidu jäävad lahendused alati toppama liikmesriikide egoismi taha. aitäh Federica Mogherinile, et ta tuletas meelde, et meie sise- ja välispoliitika peab olema kooskõlas äh, koos äh, arengupoliitika selleks, et lahendada probleemide põhjused, meil on nende inimeste suhtes juriidilised ja moraalsed kohustused, me ei tohi seda kunagi unustada. ja nüüd on sõna proua Hoolmeieril üheks minutiks mul on äh, lõpetuseks ainult üks palve. ma olen ma-, äh, eelarvekomisjonis ja mul oleks äh, tungiv palve, et me humanitaarabimeetmed, mida on vaja Serbias ja mujal, et me need võtaks kohe vastu paranduseelarve raames, mitte alles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui talv on juba läbi ning teiseks, kõik meetmed, mis on vajalikud, ükskõik kas tegemist on EASO, Europoli või humanitaarabi või naabritele antava abiga, need Ehm, kui on neil on väga suur miinus näiteks naabritele antava abi puhul ma tõesti oleks peaaegu infarkti saanud, kui ma seda nägin ja meil on vaja tõesti adekvaatset, adekvaatseid rahalisi vahendeid selleks, et me saaksime mingilgi määral adekvaatselt pagulastele abi anda. ja nüüd on kõnelejate nimekiri ammendunud armuline proua, kui teie sõna soovite saada, oli äh, kõnelejate nimi juba suletud, on palju kolleege, kes seetõttu sõna ei saa, mul on väga kahju, aga me oleme juba väga palju ajast üle läinud ja nüüd annaks ma meeldi sõna proua Kurdile, kes on siin meie hulgas proua Valenciano algatusel, proua Kurdi, ma tahaksin et te räägiks meile lühidalt, milline on olukord teie vaatepunktist? aitäh, et andsite mulle võimaluse siin olla e ma olin väga pettunud, eh, võttes arvesse eilset ministrite otsust. Mm, liiga eh, hilja on selleks, et eh, päästa minu vennapoeg ja Alenit, Kalebit ja nende ema Rihannat, aga on tuhandeid, kes on teie ukse lävel, kes paluvad abi. ma olen väga rõõmus sel-, kuuldes, mida te rääkisite, te olete öelnud kõike, mida mina öö, tahaksin öelda, ma öö, arvestan teiega, palun aidake neid, ma öö, usun teisse. Teie ütlesite oma kõnedes ära kõik selle, mida ma tahtsin öelda, aitäh! aitäh, Kurdi! meie palved ja mõtted on teie perekonna juures ja eriti nende kahe äh, lapse juures, kes äh, on nüüdseks taevas. ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni asepresidendile proua Mogherinile. aitäh, Elmar, ja ma loodan, et kõik meist kes, me kasutasime siin ühte või kolme minutit, et me tõesti pöör-, ka kuulaks, mitte ei küsiks ainult küsimusi. minu jaoks on väga olulised ka need asjad, mida ei ole öeldud siin ruumis. mul on, ma vabandan, et ma olen emotsionaalne ja räägin oma taustast aga mõned teist ütlesid äh, täna, et äh, pildid muudavad äh, meelsust ja üks pilt eelkõige. üks liikmesriik, aga ka teised liikmesriigid, Malta ja Itaalia kindlasti on näinud viimastel aastatel samasuguseid pilte, see ei ole midagi uut. ja kõik need lapsed ja naised, kelle pilte me kunagi ei näe, on endiselt olemas ma loodan, et kõik meist kuulasid siin äh, oma kolleegide poolt öeldud äh, Liibüa, Jordaania, äh, Liibanoni, Maroko kolleegide poolt öeldud, et me tõesti kuulasime, mitte ainult ei ähm,, ei äh, rääkinud. kas me saame aru, millises äh, maailmas, millises naabruses me elame. loomulik-, kindlasti me peame tegema rohkem, mm, rohkemat, kindlasti me saame teha rohkemat. kindlasti, et me saa-, kindlasti saame me ühiselt teha rohkemat, ma olen nõus, et me peame mõtlema oma vigadele, on olnud mm, vanu vigu, äh, hiljutisi vigu, mitte ainult Euroopa vigu, sellepärast et see teiste kätega peetav sõna Liibüas või Süürias ei puuduta mitte ainult äh, eurooplasi, vaid see puudutab ka mm, kohapealseid piirkondlikke ähm, äh, riike. me peame vaatama seda, milline on see dramaatiline olukord meie piirkonnas, ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, see on meie ühine piirkond, see on Euroopa piirkond, see on Vahemere ja Lähis-Ida piirkond, see on meie piirkond ja me peame võtma vastutuse selle eest eurooplastena ja ma ei, ei ole see inimene, kes on kõige suurema äh, vastupanuga silmitsi neil päevil, Dimitris on see inimene. sest äh, see asjaolu, et me ei suuda endiselt, tema ütles seda ja mina tahan seda ka rõhutada, sellepärast et äh, minu sõnad olid eriti karmid. eile olid ka mõningad head uudised. Euroopa ei ole ühi-, ühinenud, Euroopa ei ole üksmeelne, ühehäälne, aga ma arvan, et enamus eurooplastest, enamus äh, liikmesriikidest ja tõenäoliselt enamus äh, siin ruumis viibijatest ja enamus äh, tõenäoliselt komisjonist on ühtne nende ettepanekute suhtes. ma mäletan alati ühte lauset, mida ütles Antonio mulle, kui ta äh, oli lõpetamas oma eelmist tööd oma eelmisel töökohal, te võib-olla ei mäleta seda, aga te ütlesite, et äh, ma olen äh, teada saanud, et on suur erinevus äh, võimul olemise vahel ja oma võimu kasutamise vahel ja see on äh, kõige raskem asi, mida institutsioonides teha saab, saada aru, et on olemas võim ja kasutada neid instrumente oma võimu kasutamiseks, mis äh, meil on. meil on instrumendid, meil on vahendid äh, lepingutes, meil on äh, poliitiline vastutus ja see on ka see vastutus kasutada seda võimu, mis meil on, muuhulgas ka nõukogus. ma ei tea, miks me ei peaks seda tegema, mina ei saa selle kohta otsuseid langetada. aga ma mäletan, et siinsamas ruumis aasta tagasi paljud teist küsisid mult, et miks te ei kasuta neid vahendeid, mis on aluslepingutes, kui tegemist on välis- ja julgeolekupoliitikaga ja ma ütlesin, et mina olen äh, oma mandaati raames äh, rohkem kui valmis kasutama neid instrumente, aga see ei puuduta mitte ainult minu tegutsemist, vaid see puudutab äh, kogu meie poliitilist vastutust. me peame kasutama sellest seda võimu, mis meil on, me peame kasutama neid instrumente sellepärast, et mängus on inimeste elu, nende inimeste elu, keda me näeme piltidel ja nende inimeste, nende miljonite inimeste elu, mm, sest äh, see ei puuduta ainult inimesi, äh, kes äh, surevad, vaid ka neid, kes elavad. meie kätes on nende inimeste elu, kui ma kutsun teid üles käima nendes pagulaslaagrites Liibanonis, Jordaanias ja mujal, kuulake neid inimesi, kuulake, mida nad teile räägivad, mm, aga siin on mängus ka Euroopa Liit. Euroopa Liit, ma ei ole äh, mures meie äh, lõhede pärast välispoliitikaga seoses. kindlasti meil on palju arutelusid, mis puudutavad Venemaa rolli Süürias ja äh, erinevate varasemate lugude tausta ja seda raha, mis me anname välisabiks arenguabiks. meil kindlasti on vastuolusid, aga see, mis siin mängus on, on Euroopa Liidu olemasolu ja ma arvan, et me peaksime aru saama, et ähm, see ei puuduta mitte ainult äh, äh, see puudutab meie äh, institutsiooni tulevikku, see puudutab seda, kas me oleme Euroopa Liit või mitte, meil, nii et see on asi, millele me peame vastama ning mul küsiti ka mõned konkreetsed äh, küsimused, mida ma ei taha põgeneda nende eest, ma vastan väga lühidalt, üks äh, puudutas ÜRO formaati ja meie missiooni, see puudutab ainult rahvusvahelisi, äh, rahvusvahelist vett, mitte Liibüa territooriumi, mitte Liibüa territoriaalvett, välja arvatud, kui meil on partnerlus, konsensus ja kui me teeme koostööd Liibüa ametivõimudega, meil on olnud juba kaks vastavateemalist Äh, kohtumist äh, ja Liibüa kolleeg oli mõlemal kohal, me uurime, kas me saame tulevikus äh, rahvusliku ühtsuse valitsusega koostööd teha, me loodame, et see kokkulepe tuleb rahvusliku ühtsuse valitsuse kohta järgnevate päevade jooksul. Euroopa Liit ei tee midagi, mis läheks kaugemale ISISest ilma äh, pädevate ametiasutuste, ametivõimude äh, heakskiidu ja koostööta ning teiseks küsiti minu käest Euroopa rolli kohta Süürias. ma olen seda sta-, Staffan de Misturaga neil päevil arutanud, kellega me teeme tihedat koostööd rahvusvahelise kontaktrühma loomiseks, mis äh, kaasaks kõiki piirkondlikke äh, jõuda, kellel on mm, huve või mõju selles kriisis, ükskõik milline nende roll ka on, ning ma arvame, ma arvan, et Euroopa Liit saab rolli mängida, aga ÜRO-l on juhtiv roll, eh, see, mida meie tahame teha ja saame teha, on täpselt see, mida me tegime eh, ÜRO poolt juhitud Liibüa eh, läbirääkimistel, me saame kogu Euroopa Liidu kaalu instrumendid poliitilise mõjukuse mis isegi, kui me sellest aru, vahel aru ei saa, on väga oluline ja väga tugev. me saame kõik selle panna ÜRO eriesindaja Demistura töö äh, toetusse, selleks, et meil oleks äh, läbirääkimised ülemineku äh, küsimustes, kas Venela-, Venemaa on partner kindlasti, nagu Venemaa oli partner ka Iraani läbirääkimiste ajal ning sellest oli abi äh, kas äh, see võib viia erineva lähenemiseni äh, Venemaa poolt teiste küsimustega seoses, millest me täna siin ei räägi, loodame, ma ei ole aga siin naiivne, ma arvan, et Venemaa võib rääkida, äh, mängida olulist rolli Lähis-Idas, ma loodan, et ta seda teeb, see um, ähm ja ma tahaks rõhutada ühte asja, millest rääkis Antonio. Euroopa Liidu äh, äh, lähenemine Daeshile, ISISele ei ole sõjaline, on sõjaline lähenemine ka, mõned äh, liikmesriigid Euroopa Liidust on samuti selle osalised, aga peamiselt teeme tööd narratiiviga, nagu meie Jordaania sõber meile meelde tuletas väga selgelt ja väga hästi, ma tahaksin äh, tänada teid selle töö eest, mida Jordaania sellega seoses teeb. tegemist on narratiivi ja põhimõtete äh, küsimusega. meie põhimõteteks on äh, vähemuste kaitse ning äh, meie erinevusi austades koos äh, E, elamine, kui me unustame eurooplastena need kaks elementi, et ähm, peab olema võimekus ähm, kahel erineval kultuuril koos elada ning kaitsta ja edendada inimõigusi, mis on meie vahenditeks äh, ISISe vastases võitluses, siis see võib mõjutada terroristlikke or-, äh, organisatsioone võitluses nende narratiiviga äh, vägagi suurel määral ning äh, kui me selleni ei jõua, siis ähm, on halvasti, ma arvan, et Antoniol oli väga õigus sellega seoses. me peame äh, praktiseerima seda, kuidas erinevad äh, usud, erinevad vähemused, erinevad kultuurid koos elavad, see on Euroopa ajalugu. Ähm, kui me peame mõtlema sellele, mis juttu me ise räägime, kui me Äh, taotleme seda, et Lähis-Idas kaitstaks vähemusi, aitäh! aitäh, Federico, selle sõnumi eest! Mm, tuleb äh, küsida, et mis oh, rohkem usutab kristlikke väärtusi, ma arvan, et äh, kõige olulisem krist-, kristlaste jaoks on ähm, on äh, elude päästmine. härra Avramopoulos, palun. mul on väga kahju, et meil ei ole aega rohkem arutelu jaoks, aga ma alustuseks teeks kaks äh, sissejuhatavat märkust. see kriisi, kriis, selle ulatusega kriis äh, oli piisavalt suur selleks, et panna mängu meie liidu peamised äh, väärtused, me kõik oleme vastutavad nende kaitsmise eest ja teie, Euroopa Parlamendi saadikud, palun kasutage kogu oma mõju oma parlamentidele ja valitsustele selleks, et mm, toetada seda, mida teeb äh, neil kuudel komisjon. komisjon on olnud väga äh, aktiivne ning ainult tänu teie toetusele õnnestus äh, meil asju teha kiiresti. praegune olukord läheb kaugemale Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide võimekusest, aga me peame näitama, et me tõesti saame olla selle ajaloolise hetke ülesannete kõrgusel sest see kriis on globaalne ja, ja kõik peavad äh, kandma vastutust. ma olen käinud äh, paljudes riikides viimastel kuudel Marokos, Tuneesias, Egiptuses, Jordaanias ja mm, lähen Türki ning ma olen näinud asju, mida te ei näe, kui te ei käi nendes kohtades koha peal ning ma rõhutan seda, mida ütles Federica, et väga oluline on, et teie käiksite ka nendes kohtades, eriti nendes riikides, nagu ma praegu äh, rääkisin, et äh, käia Kreekas, Sitsiilias, kahjuks need, kes on hukkunud, ei saa kunagi siia tulla selleks, et rääkida meile oma lugusid. me ütleme lihtsalt, et kolm, kaks-kolm tuhat inimest on hukkunud Vahemeres. Need inimesed põhi, põgenevad oma riikidest äh, vägagi arvestatavatel põhjustel. Euroopa peab olema avatud ning selles vaimus me oleme üritanud teha koostööd äh, härra Gutierrezega, me peame, meie äh, töö peab olema koordineeritud äh, ÜRO tegevusega ning mis puudutab kõige olulisemaid küsimusi, kõik küsimused olid väga olulised, aga tulen tagasi ainult mõne juurde, äh, mis puudutavad eelkõige tänase koosoleku sisu. Schengen on Euroopa Liidu kõige suurem käegakutsutav äh, saavutus et äh, meil on vabadus ilma passita Euroopas ringi reisida me oleme selle loomisega hakkama saanud ja me ei tohi kunagi lubada seda, et Schengeni lepe pannakse kahtluse alla. E, mida ma kuulsin eelmisel eile Saksamaalt, et Schengeni lepingu e, rakendamine peatatakse ajutiselt. see on ajutine meede ning ma olen kindel, et väga varsti e, olukord normaliseerub taas, aga äh, Schengen ei jää ellu ilma solidaarsuseta. Äh, praegune olukord on aga tõepoolest äh, proovikiviks ka Schengeni jaoks ning mm, tegevuskava mm, inimkaubitsemise vastu, ülevedajate vastu, te mäletate seda hästi, Te osalesite, kui me tutvustasime eh, seda parlamendile, see tegevuskava on hästi tasakaalus ja me oleme kindlad, et see annab tulemusi, aga väga oluline on kaasata ja kohustada ka kolmandaid riike, millest rääkis Federica. see on üks eh, selle väga tundliku teema eh, elemente ning seda tuleb näha seoses jõupingutustega pää-, elude päästmiseks, millest siin just räägiti, et kaitsta neid, kes vajavad kaitset. jah, me oleme kuulutanud sõja e, ülevedajate vastu. mida teeb Euroopa Liit selleks, et äh, tegeleda Balkanilt lähtuva rändega. komisjon toetab kuut Lääne-Balkani riiki, ähm, muuhulgas äh, lõimitud piirihaldusega seoses äh, ja, ja inimkaubitsejate vastu võitlemisega, võttes arvesse äh, Makedooniat, siis Euroopa Liit on samuti abi andnud. hiljuti andsime poolteist miljonit selleks, et toetada pagulasi ja rändajaid äh, Serbias ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ning äh, vahendeid antakse ka ülejäänud Balkani riikidele ja ka Türgile ning selle, selle abi andmine algab varsti. komisjon tahab teile kinnitada, et me teeme selles kontekstis koostööd teiste riikidega muuhulgas ja me teeme koostööd ka Frontexiga, rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga ja UNCHR-iga. mis puudutab Ungarit, komisjon on täiesti teadlik, et Ungari kavatseb oma varjupaigaõigust äh, veelgi muuta, aga meiega ei ole konsulteeritud ning Ungari peab komisjonile kõigist hiljutistest äh, varjupaigaõiguse muudatustest äh, teada andma ning kahe päeva pärast lähen ma Budapesti selleks, et äh, pidada teine arutelu Ungari ametivõimudega. ja me tõesti kavatseme avameelselt rääkida olukorrast, nii nagu see on. kõik liikmesriigid peaksid äh, täitma oma kohustusi ning vahetult enne viimase nõukogu kohtumise äh, lõppu olin ma väga emotsionaalne ja võib-olla veidi karm ja pöördusin kõigi poole, et äh, nüüd on tulnud aeg, kus kõigi liik-, kõik liikmesriigid peavad võtma vastutuse. ja praegu ei ole siin vaja äh, süüdistama hakata kedagi. ma palun, et te ei nimetaks neid riike, aga kõige olulisem on veenda äh, valitsusi, kõigi äh, Euroopa riikide valitsusi, et nad äh, võtaksid omaks äh, selle filosoofia ja need praktikad, mida meie oleme siin edendanud. aasta tagasi süüdistati komisjoni mingil määral selles, et me ei ole teinud piisavalt. aga aasta hiljem saan ma teile öelda, et komisjon on võtnud juhtrolli me oleme selleks, et kaitsta Euroopa Liidu väärtusi ja me ei tohi kunagi unustada, et komisjon äh, äh, aluslepinguna val-, aluslepingute valvurina äh, teostab järelevalvet aluslepingute üle ja siin selle kriisiga seoses on tekkinud kahtlusi, aga kõik kolm institutsiooni, komisjon, nõukogu, parlament, kõik äh, tegutsevad koos, ma loodan, et nõukogu järgib meie soovitusi, Euroopa väärtuste kaitsmine on kõige olulisem, ehm, see on kõige olulisem nii parlamendile, komisjonile kui nõukogule. aitäh ja nüüd saab sõna Antonio Gutierrez. Telegraphic. Äh, aitäh, teen väga lühidalt, vastan mõnele küsimusele, mis mulle esitati terroristid tulevad Euroopasse ja nad kasutavad äh, mõnikord kas pärisdokumente või võltsitud dokumente, mis võivad olla ka kõrge kvaliteediga, miks nad äh, peaksid äh, kasutama laevu, mis võivad põhja minna ja siis nad peavad jala kõndima äh, väga pikki maid selleks, et Euroopasse jõuda. miks jätta oma sõrmejäljed vastuvõtjatele? ei, terroristid nii ei toimi, sellepärast on kriisikeskused turvalisuse koha pealt väga olulised, mis puudutab teisest liikumist ja kvoote, siis ma arvan, et riske õnnestub vähendada me peame kuulama inimeste huvid ära, kui me räägime ümberjaotamisest, kuid me peame äh, mobiliseerima ka oma ühiskonda selleks, et lõimumine toimuks kõrgetasemeliselt. meil on mitmeid võimalusi Euroopasse tulemiseks, toon mõned näited, Türgiga on meil näiteks viiskümmend kaheksa stipendiumiprojekt, tuhanti ja viis tuhat äh, Süüria tudengit äh, viis tuhat kakssada Süüria tudengid äh, kasutasid neid, kui Euroopa saaks samuti anda välja viis tuhat kakssada stipendiumit, siis saaksid Süüria tudengid tulla tudengiviisaga Euroopasse ja see oleks väga oluliseks sõnumiks ühiskonnale. vähemused ja eriti kristlased, kes on põgenike olukorras löögi all, kui on tegemist religioonide vahelise konfliktiga, siis võib seesama konflikt ka põgenikelaagrites jätkuda. ma võin öelda, et see risk on palju madalam, kui arvata võiks ja ma pöördun siin Liibanoni, Jordaania ja Türgi valitsuste poole, et tänades neid, nad on teinud kõik omalt poolt, et neid riske vähendada. ma arvan, et enamik kristlasi Liibanonis, Jordaanias, Iraagis ja Türgis ähm, tunnevad ennast väga hästi vastuvõetuna, ehkki muidugi võib tekkida teatud intsidente. humanitaarüleskutse teema neli koma seitse miljardit dollarit, miljonit dollarit ja Maailma Toiduprogramm on umbes üks neljandik sellest äh, summast, see tähendab, meil on vaja mõne kuu tagune tase taastada. millised on siis meie vajadused äh, vastuvõtmise osas? ma pean ütlema, et me oleme läbi viinud siin analüüsi ja me vaatasime Süüria kogukondi naaberriikides ja ütlesime, et umbes kümme protsenti põgenikest tuleks ümber paigutada. me muidugi ei tee endale mingisuguseid illusioone neljasaja tuhande inimese osas. tihtipeale esitatakse ka küsimusi solidaarsuse kohta. ilma küünilisuseta pean ütlema, et et äh, me peame ka oma huvisid kaitsma, mitte ainult solidaarsust rõhutama. riigid, kes keelduvad solidaarsusest, aga kahjustavad ka oma huve. Euroopa peab lahendama terve rea ülesandeid majanduslikus plaanis, rahvusvahelise julgeoleku plaanis ja kas me seisame ühtselt silmitsi kõikide nende väljakutsetega või muutume väga vähetähtsaks tegijaks rahvusvahelisel areenil. aitäh nende sõnade eest, ma tahaksin tänada Federica Mogherinit, Dmitri Savramopulost ja Antonio Guterrest selle eest nad siia tulid ja nende kannatlikkuse eest. ma tänan kolleege hea arutelu eest. ma arvan, et see annab meile hoogu juurde, et liikuda õiges suunas. meil on siin tänan kõiki külalisi ja meil on veel pool päeva ees. kui ma eilsest aru sain, siis nüüd on teatud avatus enamushääletuse osas juba olemas kutsume nõukogu üles kasutama enamushääletust ja kutsume neid üles käivitama õigusloomelist protsessi nii kiiresti kui võimalik, parlament on selleks valmis. ja kuivõrd meil oli mõnikord kolm kohtumist nädalas, kui oli tegemist Kreeka kriisiga, siis miks oodata neli nädalat enne järgmist kohtumist? me peaksime kutsuma siseministreid üles kohtuma enne üheksandat oktoobrit veel ja võtma vastu kiireloomulisi otsuseid olukorra kiireloomulisuse tõttu. aitäh teile! we have now a short panel with Mrs. Valentin with NGOs, please. ja nüüd me jätkame oma tööd vabaühendustega, me ei ole veel päris äh, ühele poole jõudnud oma üritusega, ei saa veel lõunale minna. Joel. Eh, bueno, por favor, vamos a intentar escuchar sobre todo a las personas que han... suur tänu! Läheme siis edasi ja kuulame ära meie järgmised kõnelejad, meil on siin äh, parlamendist väljaspoolt äh, külalisi. palun võtke istet, äh, kui te jääte siia ruumi ja kui te kavatsete lahkuda, siis tehke seda võimalikult kiiresti. Hemos analizado esta mañana y que seguiremos nagu te teate, me oleme rääkinud äh, sellest kohutavast olukorrast, mis meid ümbritseb ning äh, ainus väikene lootuse kübe, mis selles sünges olukorras on, kui me piiridel käime, on need humanitaarabiorganisatsioonid kes on koha peale tulnud ja, ja kes toetavad, aitavad neid inimesi, kes tahavad piiri ületada või on piiri ületanud, kes on äh, juba kuid pidanud teel olema. ja me soovisime ka kuulata nende organisatsioonide vaatenurkadest, nad äh, toetavad pagulasi, pakuvad neile lootust, inimesi, aitavad inimesi, kes ei ole veel saanud isegi oma varjupauku või paigataotluse sisse anda, siin on meil täna kohal, kohal äh, proua Lindis Huurum, kes on pärit Norrast ja kes on Vahemere päästeoperatsioonide koordinaator piirideta arstide organisatsioonis ja annan talle kohe sõna, sellepärast et ega meil eriti kaua aega ei ole. suur tänu, et te tulite täna siia Euroopa Parlamenti ja aitäh teile tehtud töö eest! aitäh, suur tänu, et äh, te meid siin üldse kutsusite, ma ei esinda mitte ainult äh, piirideta arste, vaid äh, ka kõiki neid inimesi, keda ma olen kohanud ja ma pean ütlema, et mul on äärmiselt kahju, et suurem osa inimestest siit saalist lahkusid, et lõunat süüa ja me saime ainult paar hetke arutelu lõpu lõpuks, äh, sellepärast et just nimelt nende inimeste hääli tuleb kuulda, keda ma olen äh, kohtunud oma tees. räägiksin Carrist Sudaanist, kellega kohtusin oma päästepaadil äh, paar päeva tagasi. ta just päästeti oma kummipaadilt meie laevale, aga endiselt oli ta hirmul. tal olid jalas ainult püksid ja T-särk, nagu enamus inimestel, kelle, keda me päästame, me nägime, et tema kätel olid äh, sigaretipõletusjärjed ja muud haavad, ta ütles meile, kui te viite mind tagasi Liibüasse, siis ma lihtsalt hüppan merre. seda lugu olen ma kuulnud viimase kuue kuu jooksul paatides, või kuue nädala jooksul, mis ma olen paatidel veetnud, ikka ja jälle. Ükskõik, kes sa oled, kui sa oled sattunud Liibüasse, see ainuke, ainus, mida sa soovid, on Liibüast pääseda. sa oled valmis töötama orjana selleks, et saada vahendeid, et pääseda nendel, sellele ohtlikule paadireisile igal juhul äh, on, äh, on inimesed mulle öelnud, et äh, ma võin sama hästi oma elu ohtu seada merel, sellepärast et mind koheldakse kui looma. inimesed töötavad orjadena, neid vägistatakse, nad on trellide taga. Nende lood on hirmuäratavad. see puudutab mind väga sügavalt. päästeoperatsioonide tragöödia kus me kohtume sadade inimestega paatidel, mis on kohe-kohe kummuli minemas äh, ning uppumas, see surve on tohutu. ja näha nende üüratut rõõmu, kui neid päästetakse, see äh, läheb otse südamesse. me veetsime kaks päeva nende inimestega teel tagasi Itaaliasse, see lähedus nende inimestega on erakordne ma kuulasin kõiki nende lugusid, need ei ole numbrid, need on äh, inimesed, nad on vanaemad, vanaisad, äh, väikesed vennad, nende kõigi lood on erilised. Neid ühendab ainult üks ini- äh,, nimetaja, nad tunnevad muret oma elu pärast ja nende ainsaks päästetõeks on pääseda nendele paatidele tahaksin rääkida nendest lugudest, sellepärast et just seda on vaja kuulda, me peame muutma selle kriisi narratiivi me peame olema piisavalt alandlikud, et näha, et need inimesed on inimesed nagu meie ise. ainult sellises olukorras tahetakse kiiresti tegutseda ja loobuda lihtsalt tühjadest sõnadest. räägin teile väikesest Anonist, kes on pärit Nigeeriast, on nelja-aastane um,. I'm few months back together with his two ta lahkus Nigeeriast neli kuud tagasi. tal on suured silmad ja kahel päeval paadis otsis ta oma ema, ta ei leidnud ema, sellepärast et ema suri paadis ja meie jõudsime kohale liiga hilja. viis inimest olid juba surnud äh, veepuuduse tõttu. tema isa ja kaks sugulast jätkasid äh, teekonda Euroopasse selleks, et saada kaitset ja seda siis ilma emata. ja see lein ja mured olid Äh, suures kontrastiks veel teiste kannatustele. üks, äh, mitte miski muu ei ole nii tähtis kui see, kes sulle kaitset pakub. me oleme leidnud ka lapsi, kes on meelemärkuseta, meil on õnnestunud mõned neist päästa, viit aga näiteks mitte. näiteks Chimandi noor mees, kaheksateist aastane, teda võiks nimetada majanduslikuks äh, migrandiks Lääne-Aafrikas, see on Chimanti lugu. ta tuli elevandiruu rannikult põgenikuna kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sõja pärast ära, tema vanemad on surnud, ta põgenes koos oma onudega, ma ei tea, kuidas ta jõudis Liibüasse, aga ta jõudis Liibüasse ja siis tema onu tapeti, viimastel aastatel on ta olnud siis alaealisena Liibüas äh, tal on, teda on pekstud, tal on lõikehaavad äh, kätel. ma rääkisin temaga Itaalia rannikul, kui me olime ta paadist välja toonud ja ta rääkis sellest, ja siis uuritakse, kas neil on marutaud, neid uuritakse täpselt samamoodi, nagu neil on Ebola. Äh, ma rääkisin temaga ja küsisin, et kas sul on midagi taskus, sa pead selle välja võtma, sest muidu need asjad lähevad kaduma. ja ta oma väikesest taskust võttis välja väikese paberi, voltis selle lahti aeglaselt ja ma nägin, mis oli tema varanduseks, see oli tema vanemate pilt Äh, vanemad, kes hoidsid siis käes äh, last ehk siis teda. see oli ainus asi, mis on tema omaduses, tal ei olnud äh, äh, äh jalanõusid, tal on lihtsalt püksid ja särk seljas ja pilt oma vanematest. tegemist on noore Aafrika poisiga, kes otsib paremat elu Euroopas. ta põgeneb oma elu eest äh, Liibüas Need on ainult kaks lugu sadadest lugudest, mida ma olen kuulnud. Need näitavad, millised on inimlikud tagajärjed, meditsiinilised tagajärjed sellel kohutaval olukorral. see reis on äärmiselt ohtlik, lisaks äh, vaimsele traumale oleme näinud näiteid vägivallast, äh, oleme kuulnud äh, lugusid pantvangideks võtmisest, orjapidamisest, vägivallast ja kui jäädakse ellu Äh, ja pääsetakse äh, uppumisohust, äh, siis sageli on neil tõsised põle, põletushaavad ja sinu otsast rambitakse. kõikidest paatidest, mida mina olen näinud, mitte ükski neist ei oleks jõudnud Itaaliasse. Nad oleksid uppunud, ümber läinud, vett ei ole piisavalt, kütust ei ole piisavalt, mitte midagi ei ole piisavalt selleks, et Itaaliani välja jõuda. eelmisel reedel kirjutas Piirideta Arstide Organisatsioon avatud kirja kõikidele Euroopa liidritele, rõhutamaks, et me peame pakkuma neile turvalise teekonna. ainult sellisel moel saame me peatada selle äärmiselt ebaväärika ja täiesti vastuvõetmatu nähtuse. inimesed põgenevad oma elu e-, eest, elu pärast. me oleme nüüd oma organisatsiooni ajaloos aktiivsemad kui kunagi varem Äh, Itaalias, äh, äh, Kreekas, merel, igal pool Euroopa piiridel. selle ebahumaanse nähtuse tagajärgi näeme me iga päev. ma pöördun teie poole, et te lähtuksite oma inimlikkusest. tehnilised pädevused ja kõik muu on selle kõrval pisiasjad. me peame näitama üles solidaarsust, näitama üles austust inimelu vastu ning äh, me peame püüdlema selle poole, et äh, me oleksime lihtsalt inimlikud. me püüame neile pakkuda ka laevadel iseenda poolt äh, inimlikkuse ja väärikuse ruumi. ja paljud neist on öelnud meile, et üle pika aja esimest korda keegi naeratab mulle ma jätkan nende inimeste häälekandjaks olemist ja ma loodan, et te räägite edasi kõigile nendele inimestele, kes läksid lõunale, mida mina olen näinud. tegemist on tõesti hädaolukorraga. hädaolukorraga, mis rullub lahti meie silmade ees. ma ei arva, et äh, meie riigid oleksid südametud. meie, meil on sponsoreid, kes on andnud meile raha, nad on näidanud, et me tahame et nad tahavad aidata. ka Euroopa kodanikud on näidanud, et nad tahavad aidata, aga ka riigid ja Euroopa peavad näitama rohkem üles inim-, inimlikkust ja kaastunnet. suur tänu! ja nüüd annan sõna järgmistele kõnelejatele. suur tänu, proua Huurum! ma ütleksin proua Huulumile, et ma olen täiesti nõus, tal on ja jagan temaga, tema solvumist. selle kol-, kuulamise korraldamine oli väga keeruline. tahtsime rääkida ka nii-öelda teise poole esindajatega. ja võib-olla meie teema ei olnud nii tähtis, nii silmatorkav ning äh, seetõttu ei ole sellele piisavalt tähelepanu pööratud. väga raske oli äh, teile eraldada rohkem aega, me pidime välisasjade komisjoni prioriteete arvesse võtma ja ma tahaksin öelda, et tõesti, me oleme äärmiselt solvunud äh, selle koosoleku ajakava äh, üle. väljast tulnud inimestele, inimeste suhtes ei näidata üles austust, ei näidata üles austust nende vastu, kes koha peal pingutavad, teevad ära suure töö, töö, et äh, pagulasi aidata. omaenda, kasutades ära oma volitusi kannan ma omalt poolt heelt, hoolt, et seda mitte kunagi enam ei juhtu. see ei tohi enam korduda. ma vabandan teie ees ning selle kohtumise videod on kättesaadavad, kuid teil on õigus olla vihane ja ma kinnitan teile, et vähemalt meie komisjonis seda küll enam kunagi ette ei tule meil tuleb humanitaarküsimuste kohta omaette kuulmi-, kuulamine ja nagu ma juba alguses ütlesin, sellepärast et äh, ainukene komisjon äh, äh, on, oleme meie, kes sellega tööd teevad ja need inimesed on ära teeninud igakülgse austuse. nüüd saab sõna proua Anita Künsilehto Soomest ja ta on euro meid Vahemere võrgu, inimõiguste võrgustiku täidesaatva komitee liige. suur tänu, suur tänu kõigile teile, kes jäid siia, et ka meie sõnavõtud ära kuulata. mul on äärmiselt hea meel tulla siia täna teie juurde ning jagada teile meie kogemusi. ma räägin kogu võrgustiku nimel tõesti, olukord on enneolematu äh, ning äh, meil võiks olla ka üks äh, võimalus Euroopa lähenemist, Euroopa suhtumist äh, sisserändajatesse ja pagulastesse muuta. jah, äh, need on inimesed, äh, sõltumata sellest, kas neil on õigus rahvusvahelisele kaitsele või mitte. iga päev me näeme, milliste tragöödiatega seisavad silmitsi inimesed, kes oma kodust põgenevad, et jõuda turvapaika. me näeme vaba liikumise põhimõtet ei, eirates ehitatud tarasid ja traataedu Äh, need tarad ei ole mitte ainult Euroopa äh, liikmesriikide piiridel ja Vahemere piiridel, äh, Vahemere piirkonnas, Kreeka, Bulgaaria, Türgi, Maroko piiridel, vaid ka Iisraeli ja Egiptuse vahel, Alžeeria ja Maroko vahel. aga samas näeme me ka seda, kuidas nii põhjas kui lõunas inimesed näitavad üles solidaarsust ning kes näevad, et äh, teised inimesed on ka ligimesed, kellel on samasugused õigused nagu meil endil. mis puudutab äh, Süüria sõda, siis me jagame oma infodokumenti, oma seisukohti kirjeldavat dokumenti, mis sisaldab soovitusi selle kohta, mida tuleks ette võtta, nagu me teame, Jordaania, Liibanon, Türgi naaberliigid on juba viiendat aastat järjest kogu sõja ajal näidanud, kandnud kõige suuremat vastutuse koormat. Euroopa Liit aga on äh, lihtsalt ignoreerinud seda kriisi ning pole äh, avanud oma uksi äh, piisaval määral viimaste aastate jooksul. ära tuleb teha rohkem ja ainult naaberriike toetades, Jordaaniat, Liibanoni toetades ei jõua me kuskile. humanitaar- toetus, humanitaarabi on oluline ja hädavajalik, kuid äh, seaduslikud äh, ja turvalised teed pääsemiseks äh, tuleb kiiresti luua humanitaarabi viisa andmine ja võimalused äh, sellega seoses äh, tuleb paika panna kohe, äh, samuti tuleb aidata neid inimesi, kes on juba ümberasustamise süsteemi sisestatud ja vastu võetud, et nad ei peaks enam kaua ootama. varjupaigataotlejate ümberpaigutamine Euroopa Liidu siseselt selleks, et aidata neid riike, kes on kõige hullemas olukorras, peab olema ühendatud pingutustega naaberriikide suunale. meie arvame, et vähemalt viis protsenti inimestest, neli miljonit on pärit Süüriast, tuleks ümber paigutada, aga arvud kasvavad kogu aeg. Need ümberpaigutamise kvoodid ei tohiks aga seada ohtu teisi Äh, varjupaigataotlejate kogukondi, kes on äh, juba pikka aega oodanud varjupaigataotlusele vastu, vastust. me peame kiiresti tegutsema, et Süüria pagulaste elusid päästa, kuid see, seda tehes ei tohiks me unustada neid inimesi, kes põgenevad teistest riikidest, teiste diktaarsete riim-, diktaatorlike režiimide tingimustest ja kelle elud on samuti ohus. üle poole miljoni pagulase on öö, äh, Äh, on äh, pärit mujalt, äh, iraaklased, eritrealased, sudaanlased ja nii edasi. Need rahvuskogukonnad, neil ei ole sageli õigusi, neil ei ole juurdepääsu tööturule, tervishoiule, haridusele, nende ebakindel seaduslik olukord seab nad muidu ohtlikusse olukorda, neid koheldatakse, koheldakse rassistlikult ja vaenulikult vastuvõtvates riikides Süüria aitami, aitamine kvootide kaudu ei tohiks seada ohtu juba olemasolevaid äh, kvoote muude varjupaigataotlejate osas. Äh, samuti Palestiina äh, rahvast tuleb arvesse võtta oleme teinud veel ettepaneku, et tuleks kasutada teisigi meetmeid äh, selleks, et äh, võimaldada juurdepääsu Euroopa Liidu territooriumile, humanitaarviisa äh, takistuste kõrvaldamine, pere taasühistamine, ühinemise lihtsustamine Süüria peredele, nendele, kes, kellel juba on pereliikmed kuskil Euroopas, elamislubade andmine pikaajaliste elamiste, elamislubade andmine, mis võimaldaks äh, Äh, perede taasühing-, ühendamist, nii et äh, pereliikmed ei jääks transiidiriiki toppama. meie võrgustik on alati rõhutanud, kui oluline on see, et kõik äh, Vahemere-äärsed riigid ratifitseeriksid ÜRO pagulaste konventsiooni tuhande üheksasaja viiekümnendast aastast ning selle seitsmekümne seitsmenda aasta täiendava protokolli ning samuti ka muu varjupaigaõiguse rahvusvahelise õiguse kaitse äh, seadus kaks tuhat kolmteist äh, jõustus aasta hiljem. Äh, mitmed organisatsioonid on selles protsessis osalenud pikka aega, meie liiklusorganisatsioonid on aga paraku kurtnud, et selle seaduse jõustamine Türgis nõuaks mitmeid juriste Äh, sellepärast et praegusel hetkel äh, ei ole seadusega sätestatud õiguslikud vahendid kättesaadavad. seaduse vastuvõtmisest iseenesest ei piisa, äh, see ei taga veel seda, et riik oleks turvaline kõikidele. kiiresti tuleb, kindlasti tuleb arvesse võtta seda, et kogu piirkond, millest me räägime, on äärmiselt ebakindel ning varjupaiga ja pagulase alase õigusaktide ja reformide läbiviimine ei taga veel turvalisust ning äh, tööd tuleb jätkata nii ka, ka Euroopa Liidu Türgi suunal. selle kommentaariga tahaksin mõelda, et me tunneme tõsist muret nõndanimetatud turvaliste riikide nimekirja koostamise pärast, Türgi on üks riikidest nendes, selles nimekirjas me suhtume äärmiselt kriitiliselt äh, mõttesse, et seda riik, riiki võiks pidada turvaliseks ükskõik kelle seisukohast. vägivald üha suureneb idapiirkonnas, aga ka suuremates äh, linnades nagu Alanya. tahaksin rääkida ka Marokost paari sõnaga. Maroko ei ole küll praegu äh, ajakirjanike tähelepanu keskpunktis, kuid Maroko on veel üks näide riigist, kus toimub õiguslik reform, kuid juurdepääs sotsiaal- ja majanduslikele õigustele on jäänud ummikseisu ning äh, väga palju peavad ära tegema selles vallas rahvusvahelised organisatsioonid. juurdepääs tööle, juurdepääs äh, haridusele on väga piiratud. ning sõltub sellest, kus täpselt äh, pagulane asub me tänasel seminaril tunneme muret pagulaste pärast kõikide ja kõikide inimeste pärast, kes liiguvad üle piiride, mitte ainult pagulaste pärast. pagulastel peaks olema oma, peaksid olema tagatud nende õigused, kuid lisaks sellele tuleks ära teha enam selleks, et hoida ära inimeste elude ohtu sattumine merel ning vägivalla kasutamine, mis on ebavajalik Liibüa äh, rannikul sõjaväe kasutamine äh, muudab ainult reisi kallimaks äh, ning on vesi kullerite veskile, avaldab suuremat survet sellistele riikidele nagu Türgi ning suunab põgenikud Lõuna-Vahemere piirkonda või Marokosse. Euroopa Liit peaks jääma inimõiguste kaitsjaks, me peaksime peatama praeguse pagu-, rändajate vastu suunatud sõja ning pakkuma turvalisi seaduslikke teid Euroopa Liitu pääsemiseks. see on ainus tõhus relv inimkaubitsejate vastu. me lihtsalt võtaksime nendelt nende igapäevase leiva ära ning aitaksime seega ära hoida kõik need äh, mõttetut, mõttetult hukkunud, äh, hukkuvad elud Vahemerel. aitäh! mul on väga kahju, aga, aga tõlgid tuleb meil lasta lõunapausile. Leon äh, Trop, Trop, kes rahvusvahelise Punases Ristis äh, töötab ja seda siis Euroopa Liidu kontoris. aitäh! täna rohkem kui kunagi varem oleme me pööranud oma töö Vahemere äärde selleks, et äh, haavatavate migrantide olukorda parandada. meie mõtleme alati inimväärikusest kinnipidamise peale, ükskõik milline on nende legaalne staatus. me üritame toetada kõiki hädas olevaid inimesi, kas tegemist on sõjapõgenikega, varjupaiga taotlejatega, kes on menetluse alguses või lõpus, majandus äh, migrandiga või doku-, dokumentideta migrantidega. nagu siin juba öeldi, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika ei ole ainult põhilised transiidiriigid miljonite pagulaste jaoks, vaid tegemist on ka sihtriikidega. ja meie liikmed sealses piirkonnas on nüüdseks juba aastaid andnud abi ja kaitset migrantidele. see tähendab seda, et on varjupaika pakutud, humanitaarset abi äh,, Äh, arstiabi Jordaanias, Türgis, Liibanonis, Egiptuses, teinud koostööd valitsusega, Euroop-, äh, ÜRO esindustega ja nii edasi, on pakkunud kaitset äh, ja teenuseid pagulastele kogu piirkonnas. ja Tuneesias ülehomme toimub uu-, uue kava esitlus, ka siin räägitakse koordineeritud vastusest äh, Vahemere kriisile. me keskendume kolmele elemendile. esiteks humanitaarabi ja me kuulsime juba täna hommikul, kui tähtis see on. teise, teine sammas, milleks on kaitse ja kolmas sammas, mis on täpselt samamoodi tähtis, avalikkuse teadlikkuse tõstmine, tuleb rääkida vägivalla äh, vallatuse tähtsusest ja sotsiaalsest kaasatusest. ja me ootame veel umbes kahekümne viie miljoni eraldamist äh, selle probleemi lahendamiseks. on täiesti selge, et migrantide probleemide lahendamiseks on vaja raha, me oleme teinud äh, hädaüleskutseid selleks, et äh, otsese humanitaarabi andmist toetada, seda Ungaris, Serbias, Kreekas, Makedoonias äh,, ja nii edasi. ja jällegi Belgias, Kreekas, äh, Belgias, Saksamaal, Austrias on väga palju äh, paljud humanitaarorganisatsioonid pannud käed ja pead kokku selleks, et äh, varjupaika pakkuda. Nad toetavad ka teise faasi elluviimist ühise varjupaigasüsteemi puhul selleks, et hoolitseda selle eest, et varjupaigad oleksid olema ka, olemas ka alaliselt. me teame, et praegune kriis nõuab palju laiemat ja koordineeritumat lähenemist. selleks, et äh, leida ressursse, mida on vaja ja selleks, et äh, näidata üles solidaarsust kõige haavatavamate kaitsel ja ma tahaksin teiega rääkida teatud pro-, teile rääkida teatud probleemidest, mida meie näeme ja mis võib-olla võiksid aidata ka poliitikaid paremini välja töötada. esiteks tuleb äh, tagada äh, juurdepääs kaitsele, teenustele ja õigustele hoolimata staatusest. me peame mõtlema sellele, milline on humanitaarorganisatsioonide äh, unikaalne ülesehitus. Need on need organisatsioonid, mis aitavad inimesi kohe piiridel, kui nad kohale jõuavad ja me kuulsime juba nende lugusid. sama tähtis on mõelda ka selle peale, kui haavatavad on need inimesed, kes on transiitriikides. Nad on tihti väga raskes olukorras, ebatavalises olukorras ja siin on ka palju probleeme esiteks äh, tuleb võidelda inimkaubitsejate võrkude vastu ja tihti kuulutatakse siis kuriteoks ka pagulaste aitamine. me tahame toonitada, et need pagulased on tõesti kõige haavatavamad nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. poliitikad äh, ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks ja inimkauplejate vastu võitlemiseks ei peaks varjutama nende inimeste vajadusi, kellel ei ole mitte mingit muud võimalust, kui pöörduda äh, kriminaalsete võrgustike poole. samamoodi tuleb pakkuda abi ükskõik kas siis üksikisikute või humanitaarorganisatsioonide poolt ja neid ei tohi kunagi äh, Nende tegusid ei tohi kunagi kulid, kuritegudeks kuulutada. peale selle on väga tähtis ka mõelda selle peale, et me Kreekas, Itaalias ega mujal need kiire registreerimise keskused sisse viiksime ja hoolitsema selle eest, et administratiivsed menetlused seal ei äh, oleks sellised, et humanitaarorganisatsioonidel pole võimalik piiridel abi anda teine punkt, mis on tähtis, me peame aru saama, et rändevood ise toovad endaga kaasa veelgi rohkem riske ja probleeme. me oleme kuulnud, et inimesed liiguvad teatud voogudega ja nad on väga haavatavad. Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid parandama oma teadmist äh, rändevoogude dünaamikast ja riskidest nii et me kutsume üles välja töötama meetmeid, tagamaks seda, et kõik migrandid saavad äh, osa nende vajaduste äh, korralikust hindamisest ja tuleb hoolitseda selle eest, et ei, neid ei väärkoheldaks või ära ei kasutataks peale selle on vaja anda ka meditsiinilist ja psühholoogilist abi kohe, kui need inimesed jõuavad piirile ja kogu varjupaigamenetluse ajal nad peaksid saama informatsiooni keeles, millest nad aru saavad ja need, kellel on vaja kaitset, neil peab olema ka võimalus varjupaigataotlus esitada. piinamine, vägistamised ja füüsiline ning vägival-, füüsiline ja vaimne vägivald peaksid olema samamoodi tingimused äh, varjupaiga vajaduseks. peale selle on väga tähtis leida äh, ja viia sisse legaalsed koridorid varjupaiga taotlejatele. juba viimased aastad on näidanud, et äh, legaalseid koridore on vaja Need on vaja välja töötada just selleks, et võidelda inimkaubitsemise vastu ja hoolitseda selle eest, et meeleheitlikud pagulased tõesti saaksid varjupaigataotluse esitada. me oleme tegelikult ka välja töötanud omad seisukohad dokumendi ümberjagamise plaanide kohta ja me leiame, et need numbrid, mille osas on kokku lepitud, on liiga madalad, neist ei piisa, eriti kui me mõtleme nende inimeste peale, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset, nii et need liikmesriigid, mis praegusel hetkel äh, ei osale ümberjagamisprogrammides, peaksid seda tegema. peale sõdale tuleb rohkem ära teha selleks, et äh, väljastataks humanitaarviisasid ja meile väga meeldib viimane Euroopa Parlamendi resolutsioon selle küsimuse kohta. ma tahaksin lühidalt kommenteerida ka eileõhtust kohtumist me oleme näinud väikeseid edusamme, pisikesi edusamme ja me tervitame tõesti igat kõige väiksematki sammu edasi solidaarsuse suunas, nii Euroopa Liidu sees, ka siis mõningate konkreetsete sammudega ümberjagamise osas ja lubadustega teha tulevikus rohkem. samamoodi ka solidaarsus väljaspool Euroopa Liitu, meil on vaja ka rahalist solidaarsust äh, äh, riikidega Süüria naabruses me loodame, et need lisameetmed on sellised, mis tagavad inimväärikuse säilitamise ka kõikide pagulaste puhul ja et neile tagatakse humanitaarabi. ja me oleme valmis neid küsimusi teiega ka tulevikus arutama, aitäh! Muchísimas gracias a, a todos, gracias por su atención. Eh. aitäh teile kõigile, aitäh eh, teie ettekannete eest ma arvan, et me suutsime anda väikse omapoolse panuse kolleegide teadlikkuse tõstmisse. meil ei ole kahjuks rohkem aega, ähm, kuna tõlgid peavad lahkuma, ütleb äh, juhataja. me pidasime seda koosolekut äh, Ehm, tingimustes, mis meil olid, aga ma kutsun teid äh, äh, külla inimõiguste allkomisjoni, kahjuks äh, ähm, raportöör ei saa enam sõna võtta, aga me oleme liiga palju juba ajast üle läinud, aitäh kõigile!